lugupeetud kolleegid, me ootame veel kõrget esindajat, aga ma alustan juba meie koosolekuga ja kõigepealt siis päevakorra vastuvõtmine ja ma juhin teie kolleegide tähelepanu sellele, et meil on mõningad viimase minuti muudatused päevakorda tehtud, nimelt mis puudutab Aafrika rahu äh, rahastut ja mis puudutab äh, ka arengukomiteega äh, kohtumist, see on äh, kinnine kohtumine ja me oleme proua Pipera äh, kolleegi siis süsteemsete kolleegidega, süsteemsete probleemidega Ungaris ära vahetanud ja ma loodan, et te olete sellega nõus, sellepärast et muud moodi me seda korraldada ei saanud. ja nüüd siis teadaanded sooviksin teie tähelepanu juhtida sellele, et koordinaatorite kohtumise tulemused on teil laiali saadetud ja kuna vastuväited esitatud ei ole, siis, siis see märgukiri on ka vastu võetud ja kinnitatud. ma sooviksin äh, tähelepanu juhtida sellele, et äh, tänast koosolekut saab jälgida ka veebist. ja meil on äh, keelerežiimis ka kreeka keel olemas tore, et ka kreeka keel on meil täna olemas ja loodame, et ka Kreeka esindaja ka tuleb. nüüd oleme jõudnud siis kolmanda päevakorrapunkti juurde ja ma kohe ka katkestan meie koosoleku, sellepärast et me ootame veel kõrget esindajat, kes on praegu parlamendi presidendiga kohtumas ja ma sooviksin siin tänada ja tervitada ka Kontrollikoja esindajat Ome Mugrusat, kes saab ka kohe sõna ja meiepoolseks raportööriks on härra Javor ja tema saab siis ka hiljem sõna ja ma sooviksin juba praegu kõiki kolleege kutsuda üles distsipliinist kinni pidama, sellepärast et me väga rangelt peame kinni kõneajast ja mul on hea meel, et kõrge esindaja on ka siia jõudnud. Just in time <laughs> Just in time. täpselt õigel ajal ja härra Toome Kurusa, palun Thank you, chair and aitäh, esimees. ja aitäh ka kõrgele esin-, esindajale, et äh, olete tulnud täna siia arutama Euroopa Välisteenistuse ähm, eelarve täitmisele heakskiidu andmist ja ma arvan, see on väga oluline. ja härra Tome Mugurussa saab äh, sõna kõigepealt, ütleb proua esimees. Tome Mugurussa vabandage, härra Tome Muguruza saab kõigepealt sõna. Muchas gracias, buenas tardes este.... ja suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile. Äh, tere päevast ka äh, proua äh, esimehele ja ka kõrgele esindajale. daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna olla siin teie komisjoni ees ja tutvustada teile meie auditi tulemusi kontrollikoda võttis siis ette välisteenistuse eelarve ja tutvustab täna selle eelarve auditi tulemusi. juba üheksandal jaanuaril me tegime omapoolse avalduse ja see oli siis pealkirja all Teised institutsioonid ja organid ning täna me jätkame oma tööga ning räägime eelkõige siis Euroopa Liidu institutsioonide halduskuludest äh, ja nende audititest. niisiis, ähm, peatükk üheksa äh, tegeleb äh, selle teemaga. nüüd aasta kaks tuhat viisteist puhul oli olukord järgmine. mitmeaastase finantsplaani juures viienda, viiendas rubriigis oli üheksa miljardit eurot ja see on siis natukene üle kahe protsendi äh, maksetest eelarvest ja siia maksete alla jäävad siis äh, personalikulud, see puudutab äh, siis ka pensionimakseid ja ka erinevaid hüvitisi, aga ka erinevad kulud, mis on seotud kinnisvaraga, varustusega, elektriga, samuti IT-ga. ja oma auditi jaoks me vaatasime siis seda viiskümmend üks tehis, tehingut läbi ja kaheksateist nendest olid seotud ähm, äh, välisteenistusega. ja oma auditeid me viime läbi rotatsioonipõhiselt ja me alustasime sellise põhimõtte kasutamisega aastal kaks tuhat kaksteist ning äh, alati me siis vaatame äh, kahe-kolme institutsiooni kogu süsteemi ja nüüd kaks tuhat viisteist me lõpetasime esimese tsükliga ja vaatasime, kuidas kuidas näeb välja siis äh, välisteenistuse vastav äh, poliitika? peale selle me ähm, vaatasime, auditeerisime ka äh, Euroopa andmekaitsevolinikku. nüüd daamid ja härrad, meie tulemused aasta kaks tuhat viisteist eelarve auditi kohta on järgmised. nagu eelnevatel aastatel, siis me vaatasime halduskulusid eh, organite, mm, Euroopa Liidu organite ja institutsioonide puhul ja meie tulemused olid positiivsed, me tuvastasime, et mis puudutab kulude poolt, siis seal oli tegu vigade määraga, mis jääb meie mm, tõsiste vigade mm, määrast allapoole, nii et ja Äh, vigade määr oli null koma kuus protsenti. ja see vastab umbes ka eelnevate aastate tulemustele. ja mis puudutab äh, kahekümne ähm, äh, kahekümne värbamisjuhtumise, juhtumi puhul küsimusi, siis seal oli mõningaid probleeme, nimelt kolm kolm kuues, seal oli probleeme, eriti mis puudutab äh, kohaliku äh, personali värbamist delegatsioonides ja äh, esindustes, et seal oli tegu läbipaistvuse probleemidega ning samuti oli vihjeid selle kohta, et mõningad menetlussammud olid läbi viidud puudujääkidega ja eelnevatel aastatel me juba sellele tähelepanu juhtisime ja sel aastal me nägime samu probleeme. nüüd äh, tegu oli ka vigadega lepingute andmisega delegatsioonides, kui tegu oli lepingute summadega, mis jäid alla kuuekümne tuhande euro. nii et äh, viis kaheteistkümnest juhtumist äh, näitasid, et delegatsioonid ei olnud piisavalt kontrollinud seda, kas tehnilised kirjeldused tehniliste kirjeldustest on kinni peetud, samuti inimeste mm, ametipostilt vabastamisel oli probleeme ning samuti dokumentatsioon, hangete dokumentatsioon oli vaja puudulik. ja ühel puhul me tuvastasime, et ei olnud õigustatud see, et ainult, ainult ühe lepingu osapoolega ähm, ähm, läbirääkimisi peeti. ja mis puudutab kohalike töötajate värbamist, siis ähm, välisteenistus ähm, peab ähm, vajalikud dokumendid esitama ja samuti tuleb suuniseid parandada just äh, värbamismenetluse osas. suur tänu, suur tänu teie tähelepanu eest, daamid ja härrad. ja loomulikult, kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastan neile. ja, suur tänu, proua asepresident soovime eh, teid tänada eh, meie küsimustele eh, vastamise eest ja meil on hea meel, et kõrge esindaja täna siin on ja teil on sõna, palun. Uh, suur tänu, proua esimees. alustuseks õnnitleksin teid selle puhul, et te olete taas selle väga olulise komisjoni esimeheks. mul on väga hea meel siin taas olla, nagu ka eelmistel aastatel arvan, et praegu on kolmas kord, mil meil selline arvamuste vahetus käib. minu jaoks ei ole see ainult kohustus, aga ka väga hea võimalus vahetada mõtteid sel teemal, kus meie töö saaks paremaks muuta. ja just sellise mõttelaadiga ma täna siia tulingi. sest nagu te väga hästi teate, siis minu ametiaja algusest saati on kogu mu eesmärgiks olnud parendada seda, kuidas me töötame ja seda, kuidas me väärtusi Euroopa Liidu kodanikele pakkuma. meie tänane koosolek ei ole väga tehniline, muidugi meil on tehnilisi küsimusi, aga see on ka väga poliitiline. sellepärast, et küsimus on ju selles, kuidas me kasutame kõige paremal viisil ära oma vahendeid, oma ressursse, olgu nad rahalised või inimressursid. praegu on selline aasta, mil me jõuame Rooma lepingu kuuekümnenda juubelini ja me näeme siiski, et väljaspool Euroopa Liitu ja ka Euroopa Liidu sees räägitakse väga palju sellest, et kas Euroopa Liit ikka pakub lisaväärtust. sellepärast ma arvangi, et ähm, äkki õnnestub meil täita oma kohustust selles mõttes, et näidata ka ülejäänud maailmale, miks Euroopa Liit on olemas ma näen siin mõlemalt poolt kolleege, kes kindlasti aitavad mul selgitada seda, miks on nii oluline, et meie tegevus välisteenistuses äh, on poliitiliselt tähtis just tänasel päeval. sellepärast sooviksingi tänada Euroopa Parlamenti üldiselt, mitte ainult äh, seda komisjoni, äh, tehtud töö ja toetuse eest sellepärast et tugev Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika on midagi sellist, mis aitab meil pakkuda väärtust nii oma kodanikele kui ka partneritele kogu maailmas ning meie eelarve, meie haldusvahendid on väga olulised selleks, et tulemusi saavutada. minu jaoks on oluline see, et kui me teeme koostööd, siis me saame tuvastada neid valdkondi, kus me saame paremini tööd teha, et parandada meie meetodeid ja et oma ressursse nii hästi ära kasutada kui võimalikult. elame sellistel aegadel, mil Euroopa Liit seisab silmitsi muutuvate väljakutsetega, aga ka muutuvate võimalustega. ning see aeg on selline, kus paljud meie geopoliitilise keskkonna elemendid ümber mängitakse. nagu te teate, siis eelmisel aastal esitlesin globaalset strateegiat, aga ma jõuan ka meie eelarve ja haldusküsimusteni, aga siiski seda teemat tuleb vaadata nendes poliitilistes tingimustes, milles me elame. me peame kindlasti keskenduma praegusel ajal oma kõige tähtsamatele prioriteetidele, sest et on selge, et nii piirkondlikult kui ka üleilmselt on Euroopa Liit selline toimija, kes äh, peab üksi vahel hakkama saama ja looma partnerlussuhteid nendega, kes soovivad meiega partnerid olla. partnerlussuhted peavad muidugi põhenema reeglitel, aga praegu on ka selline aeg, mil meie välistegevus saaks muutuda laiemaks, kuna meie äh, välispartnerid soovivad usaldusväärseid partnereid ning lisaks võib-olla on meil ka enda meelest vaja midagi rohkem ära teha oma piirkonnas just sellepärast on praegu väga oluline mõelda nendele vahenditele, mis meil olemas on. sest teie teate siin parlamendis kõige paremini seda, võib-olla isegi terves Brüsselis, kõige paremini seda, et kui teil ei ole piisavaid vahendeid või te ei kasuta neid vahendeid piisavalt hästi, siis võivad teie ähm, ambitsioonid ebaõnnestuda see töö, mida ma olen viimastel aastatel teinud ja ma jõuan ka nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveni, seisneb selles, et meie tööl on vaja prioriteedid selgelt määratleda. Äh, välisteenistuses on ka mõned äh, uued valdkonnad seotud näiteks energia- ja kliimadiplomaatiaga, rändevoogudega, aga samal ajal tuleb ka teha koostööd meie rahvusvaheliste partneritega, olgu nad Ameerikas, Aasias just selleks, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne, tugev partner nende jaoks, kellel on sellist partnerit vaja. ja nagu öeldud, siis Euroopa Parlament on tugev institutsioon, kellega ma olen väga head koostööd teinud. ja nüüd ähm, on meil vaja muuta muidugi usutavamaks ka oma julgeoleku äh, ja kaitsetegevused. Äh, Need on tõesti võtmetähtsusega, eriti pärast seda ühist deklaratsiooni Euroopa Liidu ja NATO vahel koostöö kohta, aga ka võttes arvesse meie oma tööd Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitse vallas. minu jaoks on algusest peale olnud väga prioriteetne see, mida on ka näha kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve puhul, töö selle kallal, et tekitada rohkem sellist ühist ähm, lähenemist välisteenistuse ja komisjoni vahel. et sobitada minu rolli esiteks välisteenistuse ülema, aga ka volinikuna või asepresidendina. Teil on võib-olla huvitav teada seda, et äh, me peame igakuiselt koosolekuid selles vallas, järgmine koosolek on õige pea see on oluline ka vahendite seisukohast, sellepärast et me saame kas ära hoida dubleerimist või siis tuvastada, et missugused vahendid, sealhulgas finantsvahendid, on täpsemalt kasulikumad või asjakohasemad mingi konkreetse tegevuse puhul. ja siis saab prioritiseerida ja koordineerida. ma tean, et te olete volinik Hanniga juba sarnast äh, Äh, koostööd teinud, aga ma siiski pean ära mainima selle, et tegemist on meeskonnatööga ja mina olen sellega isiklikult väga rahul. lisaks äh, tekib meie välis- ja sisetoimijate äh, puhul väga hea seos, see on oluline just kahes vallas, mida ma juba mainisin aga me võime oma arvamuse vahetuse puhul nende teemade juurde tagasi tulla, milleks on terrorismivastane võitlus ja ränne. Need on kaks valdkonda, mille puhul me küllaltki edukalt äh, proovime oma vahendeid nii hästi toimima panna kui võimalik ja just koostöös. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu välisteenistusest, siis te teate, et äh, tihe koostöö komisjoni teenistustega on oluline eh, mitte ainult sisemiselt, aga ka koostöös meie saja kolmekümne üheksa delegatsiooniga kogu maailmas. see on küllaltki unikaalne korraldus ja ma tõesti iga päev näen seda, kuidas selline süsteem aitab eh, mitte ainult eh, Euroopa Liidu tööd ja kuvandit maailmas tutvustada, aga ka tuua kokku seda tööd, mida teeb komisjon ja seda, mida teevad liikmesriigid kohalikul tasemel. järjest enam delegatsioonide roll on suurenenud selles vallas, et nad koordineerivad liikmesriikide seisukohti, kusjuures see on väga teretulnud ka liikmesriikide tasandil, sealhulgas näiteks vabaühenduste tasandil. inimesed näevad, et Euroopa Liit ei ole lihtsalt Euroopa Liit kui mingi moodustis, vaid äh, sellesse kuuluvad ka liikmesriigid ja need, neid võetakse ka arvesse. nagu ma juba ütlesin, siis äh, mul ei ole ainult kohustus, aga mul on ka huvi selle suhtes, et delegatsioonid ja ka peakorterid töötaksid nii tõhusalt kui võimalikult. sellepärast on väga oluline minu jaoks kontrollikaja töö, äh, selle komisjoni töö, äh, soovin väga tänada härra Tomajan Krusat tehtud töö eest, mitte ainult konkreetse projekti puhul, aga ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eh, eelarve heakskiitmise puhul. ning ma näen seda tagasisidena, et meie tehtud töö on hea ja muidugi ma näen ka mõtteid selle kohta, kus saaks midagi paremini teha ja see on meile väga kasulik. mul on hea meel, et kontrollikoja raport näitab taas, et veamäär on madalam kui kriitiline piir, milleks on kaks protsenti, null koma null null kaks protsenti on vist kõige väiksem veamäär, mis on üldse kunagi tuvastatud. kontrollikoda viitab mõningatele teemadele, kus saaks midagi paremaks muuta, näiteks kohalike töötajate värbamine, hanked delegatsioonide puhul, me väärtustame selliseid kommentaare ja me juba võtame meetmeid koos vanema juhtkonnaga välisteenistuses selleks, et nende probleemidega eh, juba tegeleda. minuga kaasas on ka täna peadirektor, kes on teile võib-olla uus, sest ta alles hiljuti asus sellesse ametisse, Andres Schmidt, ühesõnaga Jean-Marco De Vita, kes on teile võib-olla ka uus, eh, vähemalt oma praegustes ülesannetes. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eest tegelikult vastutan eelkõige siin mina eh, aga ma kutsusin ka värsked kolleegid juba siia selleks, et äh, mõelda sellest, kuidas tegeleda nende probleemidega, millele Kontrollikoda raportis viitab. kui rääkida värbamismenetlusest äh, kohalike toetajate puhul, siis äh, need meetmed on nüüd selgitatud ja on võetud meetmeid probleemide kõrvaldamiseks probleeme on nende delegatsioonidega, mis peavad arvesse võtma mõnikord mingeid kohalikke äh, õigusakte ja mõnikord ka kohalikke turge, mis võivad erineda sellest, mis meile Euroopa Liidus tuttav on. Äh, ehk siis meil peab olema mingisugune võimalus kohaneda sellega ja see muudab mõnikord selle raskeks Eh, standardid peavad vastama, me, kohalikud standardid peavad vastama meie standarditele ja me proovime seda olukorda iga päev paremaks muuta. tahan viidata ka mõningatele teiste küsimustele, kui proua esimees lubab. esiteks, üks selline esialgne märkus. Eh, ma arvan, et pärast viit aastat on välisteenistus selline organisatsioon, mis on eh, tõesti tugev, seda tunnustatakse riikide ja riikide ametiasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid tunnustavad neid. näiteks ma tõin teile Iraani leppe äh, näite just tänu sellele see Iraani lepe toimus, et meie personal oli see, kes tegi tööd nende väga keeruliste läbirääkimiste kallal, öö ja päev tehti tööd, äh, kusjuures isegi eksperte äh, nendes tuumaküsimustes üllatas see, millisel tasemel meie töötajad olid selles vallas. ma arvan ka, et rändeküsimustes aitasime näiteks meie viimasel ÜRO Peaassambleel äh, küsimusi lahendada või siis näiteks võtame Süüria teemad, äh, kus just praegu briifitakse sel teemal ÜRO Julgeolekunõukogu ja ka seal lähtutakse sellest sisust, mida meie oleme pakkunud pärast oma koostööd Süüria Ähm, asjaomaste organisatsioonidega, ehk siis meist palju suuremad ja vanemad organisatsioonid siiski näevad ja kasutavad seda lisaväärtust, mida välisteenistus pakkunud on. loomulikult on palju tööd, mida me saame veel ära teha, äh, aga on mõned teemad, mille ma sooviksin, mille ma sooviksin siin praegu välja tuua selle kohta, eh, kus me peaksime rohkem tegema. esiteks eh, need struktuurid. kui mäletate, siis isegi eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tuvastati see, et sisemist struktuuri on vaja muuta, see muutmine ka toimus aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, me õpime oma tööst, me kohaneme, välispoliitikas ongi vajalik võimalik äh, olla paindlik, kui näha, et mingid asjad muutuvad teistest prioriteetsemateks või vastupidi. tänasel päeval on meil lihtsustatud ähm, struktuur, osa osakondadest on näiteks koondatud või kokku toodud, äh, vanemas juhtkonnas on töökohti nüüd vähem ja mitmed tegevused konsolideeriti sellised reformid on aidanud äh, muuta organisatsiooni lihtsamaks niimoodi, et vanemat juhtkonda on vähem ja väga selge on näha, kus äh, täpselt keegi millegi eest vastutab ja milline on käsuahel äh,. teiseks, USR-ide integreerimine ähm, nende integreerimine äh, on olnud väga oluline välisteenistuse reformimisel. ma lubasin ja seda mainiti ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta dokumendis, et ma oleksin selles vallas üht-teist ära teinud. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta ma olen teinud juba ettepaneku, et äh, kolme USR-i eelarve vahendid tuua hoopis välisteenistusele, küll aga sellega ei saadud lõppastmes nõus olla. ma siiski arvan, et tegemist oleks õige lähenemisega ja ma loodan, et äh, parlament ja eriti teie saate mind ka selles vallas toetada, aga kui nüüd äh, Eh, rääkida nendest kahest konkreetsest USR-ist Bosnia-Hertsegonaavia puhul, Hertsegoviina puhul, siis need peaksid jääma alles, aga ma olen seda teemat nõus analüüsima siis, kui on rohkem selgust Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liidu liikmelisuse kohta ja ka meie kohalolu kohta Kosovos. seda teemat arutatakse järgmine kord järgmisel aastal kevadel, mistõttu nend-, neid kahte mandaati on vaja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani pikendada ja võib-olla see ka annab meile natuke tugevama jalaaluse. kui rääkida Afganistanist, siis Afganistani puhul on olukord teistsugune, seda on praegu pikendatud augustikuuni, märtsikuus me vaatame selle mandaadi üle ehm, minu jaoks äh, on see selline protsess, mis kogu aeg käib, nagu te teate, ma teen küll ettepanekuid, aga äh, otsuse teeb keegi teine, aga ma loodan, et te saate aru, et ma proovin äh, värvata teie toetust sellele, et meil on ju üks ja seesama eesmärk. on kaks valdkonda, kus meil on päris suured väljakutsed, need on seotud poliitilise raamistikuga, milles me elame päris kindlasti on vaja teha rohkem tööd ja seega ka rohkem ähm, vahendeid. üks neist on julgeolek ja teine on kommunikatsioon ja avalik äh, diplomaatia. julgeoleku teemaga on nõnda, et te saate ilmselgelt aru, et äh, osa meie delegatsioonidest äh, on paraku väga väljakutsuvas julgeoleku olukorras, me peame enda personali kaitsma minu jaoks on see väga prioriteetne teema, sest teinekord me palume, et meie personal oleks kohal väga keerukates oludes ja me peame tagama nende julgeoleku nii kõrgel tasemel kui võimalik. parlament on olnud siin väga kasulik täiendava kaheksa koma kahe miljoni euro saamisel kahe aasta tarbeks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist see on muidugi väike summa võrreldes sellega, mida ma kuulen liikmesriikidelt. Te näete, mis ju maailmas toimub. ehk siis päris kindlasti on vaja meie delegatsioonide kaitstuse taset tõsta ja selle jaoks on muidugi tarvis ressursse. selle eelarvega on juba äh, määratud äh, kakskümmend neli täiendavat äh, julgeolekuametnikku, lisaks me hakkame ostma soomusautosid ja ma loodan, et te toetate meid selles vallas, et me saame personali julgeolekut tagada, need inimesed töötavad Euroopa Liidu nimel. teine valdkond, milles on kindlasti vaja rohkem investeeringuid, on kommunikatsioon ja avalik diplomaatia. praegusel hetkel ei saa võtta iseenesestmõistetavana seda, et Euroopa Liidu kuvand on äh, vaikimisi positiivne. Äh, me peame investeerima sellesse, et teatud narratiividele kas vastu seista või siis just rääkida Euroopa Liidust, selle väärtustest, selle poliitikatest, äh, olgu see näiteks seotud Stratkomiga ida suunal või ka globaalsemalt meie rahvusvaheliste partneritega, selleks et seletada lahti, milles seisneb Euroopa Liidu lisaväärtus. loodan, et ka selles vallas toetate meid ähm, selleks, et muuta avalik kommunikatsioon jätkusuutlikumaks. neljandaks soovin mainida soolist tasakaalu. ma olen väga rahul meie edusammudega. vanema juhtkonna seas oleme me suutnud poole ametikohtadest täita naistega, lisaks on meil ka eraldi olemas äh, eraldi ametnik, kes selle teemaga tegeleb, nagu te näete, on meil ka peasekretär, kes on ähm, naissoost, aga need kindlasti selgitavad äh, meie suhtumist soolisesse tasakaalu. kui rääkida geograafilisest tasakaalust, siis olen jätkanud selle tööga, mida ma teile eelmisel aastal tutvustasin. minu jaoks ähm, kui me kedagi valime, siis eh, me lähtume ainult töö kvaliteedist eelkõige. aga minu jaoks on ka oluline see, et inimestel oleks eh, erinevad taustad. selleks, et see aitab meil paremini mõista mitte ainult neid riike, kellega me suhestume, ehm, aga ka mõista liikmesriikide seisukohti lõppastmes see, et me oleme sisemiselt nii mitmekesised, annab ju meile lisaväärtust ja seda potentsiaali peab kindlasti ära kasutama, ehk siis minu jaoks on geogra-, geograafiline tasakaal väga oluline ja selles vallas oleme me teinud edusamme, et sellise tasakaaluni jõuda. ma olen nõus ähm, ühe mõttega, mis on väga oluline teie ja parlamendi jaoks, see, et liikmesriikide diplomaadid on delegatsioonide juhtide seas äh, liiga sageli esindatud. ma tegelen selle teemaga, me oleme selle trendi suutnud juba peatada, aga tegelikult ma tahan väga selgelt teile välja öelda selle, et liikmesriikide diplomaate tegelikult on liiga vähe eh, peakorteri tasandil ja keskastme juhtide seas. ja selliste tasakaalutuste vastu soovin mina seista, sellepärast et ma arvan, et eluterve oleks see, et nii delegatsioonides kui peakorteris oleks piisav tasakaal olemas. siinkohal on väga oluline Äh, tekitada tõeline institutsioonidevaheline liikuvus, ma olen palunud äh, kolleege, et nad teeksid sellel, selles vallas kõvasti tööd, eriti oluline oleks see just välisteenistuse ja komisjoni vahel, koos volinik Georgievaga läks see töö väga hästi tööle, loodame, et Oettingeriga jätkub see sama hästi, minu meelest jätkub küll kuuendaks ja ma olen juba peaaegu lõpetamas, ehm, me peame rakendama oma igapäevases eh, juhtimises nii nagu tugevaid standardeid kui võimalik. minu meelest on läbipaistvus ja vastutus väga tähtsad, me peame rakendama kõige kõrgemaid standardeid, tagamaks infole juurdepääsu, aga ka andmekaitset, lisaks me peame tagama selle, et lobistide tegevus oleks dokumenteeritud personal on saanud instruktsioonid, et töötada välja viit-, meetodid, kuidas seda täpselt teha, kuna tegemist on diplomaatilise teenistusega, kes otseselt lobistidega ju ei suhestu, aga vahel töötame me üksikisikutega või organisatsioonidega, keda tuleb selle eest kaitsta, ehk siis tuleb leida viis tagada läbipaistvus, aga me peame samal ajal kaitsma ka diplomaatilisi töö eripärasid. no mõelge näiteks ähm, inimõiguste kaitsjatele või mõningatele diplomaatilistele allikatele. minu eesmärk on leida jätkusuutlik ja praktiline viis selle saavutamiseks, selleks, et teha nii head tööd kui võimalik ja tagada ka läbipaistvus kontrollikoda on selles vallas väga äh, kasulik olnud, näiteks meie hoonete äh, kohta tehtud raport. selles raportis on tuvastatud viise hoonete halduse parendamiseks, selles vallas me teeme kindlasti tööd ja Gian Marco saab selle kohta rohkem rääkida, aga ma tahaksin siiski viidata paarile teemale, kus me oleme edusamme loonud, näiteks äh, kontoripinna loo, kontoripinna vähendamine, kasutamata elamuhoonete müük, teatud kulude vähendamine, kõik need protsessid toimuvad ja ma arvan, et on võimalik veelgi rohkem saavutada järgmiseks aastaks. nagu te teate, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, tegevusraport annab väga hea ülevaate sellest, mida me sellel aastal tegime. nii paljude toimijatega eelarve rakendamine on väga keeruline, te saate kindlasti aru sellest, meil on peakorteri sada kolmkümmend üheksa delegatsiooni. see väljakutse on päris suur, aga personal nii peakorteris kui ka delegatsioonides Ähm, on, personal on teinud väga head tööd ja olgu see ka protokollis kirjas, et äh, minu meelest on nad väga professionaalsed ja ma tänan neid selle eest. kui rääkida kirjalikest küsimustest, siis meie teenus, meie, me oleme proovinud nii hästi vastata teie kirjalikele küsimustele kui võimalik, äh, samuti oleme saanud neist mõtteainet äh, olude parendamiseks, ma tänan teie mõtteid äh, näiteks koolituse ja meie sisetegevuste kohta. ootan teie küsimusi, aga ka kommentaare või täiendavaid mõtteid, soovitusi. minu jaoks on need viis teha meie tööd paremaks. aitäh! Thank you very much and um, believe aitäh! nii et uh, uskuge mind, me, me toetame teid. ning meil on palju ühtelangevaid eesmärke just USL-id. meil oli väga mm, suur pettumus, kui me nägime eelarve läbirääkimiste tulemusi ning üritame järgmine kord püüelda paremate tulemiste poole ja, ja juhtida oma kolleegide tähelepanu selgemalt nendele väljakutsetele, mis siin peituvad. mis puutub hoonetesse, siis võtame asja päevakorda ning rääkisime sellest teie inimestega, me ei unustanud seda, et me peame seda uuesti analüüsima ning tervitame Schmidti ja proua De Vito ning äh, nüüd saab sõna raportöör Benedikt, palun. aitäh ning tänan äh, asepresident Mogherinit, kes täna meie komisjoni on tulnud. ning äh, kõigepealt tahaksin tänada teid hea koostöö eest, meil oli EAS-i e personaliga viljakaid kohtumisi ning tahaksin tänada ka Kontrollikoda väga väärtusliku ja olulise raporti eest, aruande eest. enne kui räägin nendest eh, oma märkustest, tahaksin öelda, et meie lähenemine kont-, komisjonis ei ole pelgalt halduslik või, või finantsrikkumistele keskenduv vaid me vaatame laiemalt tulemuslikkust ning äh, raha tõhusat kasutamist. kui me kontrollime Euroopa Liidu kulutusi eelarvele heakskiidu andmise menetluses. olen päri asepresidendiga selles, et Euroopa Liidu välisteenistus aastal kaks tuhat viisteist oli nähtavam maailmapoliitika areenil võrreldes kui, kui varem. suuresti tänu Iraani kokkuleppele, millele te ise viitasite, ning ka, äh, ka muudele aspektidele ning äh, seoses raskustega, mis meie ees seisid aastal kaks tuhat viisteist, siis andsid need meile ühtlasi ka võimaluse või, või välisteenistusele võimaluse ennast nähtavamaks teha, nii ning välisteenistus suutis olla ülesannete kõrgusel ning on tõesti muutunud oluliseks tegijaks Euroopa Liidu välispoliitikaks. samas on EAS endiselt eh, hübriidstruktuur, milles on osaliselt nõukogu, osaliselt komisjoni, osaliselt ka liikmesriike ning ta otsib oma kohta endiselt Euroopa Liidu institutsioonide raamistikus. näiteks, ja see ongi minu esimene märkus, EAS ja tema delegatsioonid äh, saavad oma eelarvesse ju raha umbes kolmekümnelt komisjoni eelarverealt, mis tekitab väga keerulise finantseerimismenetluse. ning see valmistab meie komisjonile muret ning tahaksingi küsida, kuidas te kavatsete lihtsustada seda eelarveallikate rägastikku. teine märkus seoses EAS-i hübriidsusega puudutab äh, seda, et, et me näeme ja te mainisite seda ise, et äh, seal on töötajaid väga, väga erinevaid töötajaid, on koosseisulised töötajad ja liikmesriikide diplomaadid ning nüüd ongi üks küsimus Euroopa ja liikmesriikide diplomaatide tasakaalust ning nendevahelisest hierarhiast. veel üks oluline küsimus seondub sellega, kuivõrd valmis on liikmesriikide diplomaadid ajama Euroopa diplomaatiat. võib-olla on need liikmesriikide diplomaadid suurepärase ettevalmistusega ja väga head, aga ma usun, et liikmesriikide diplomaatia huvid on siiski natuke erinevad Euroopa diplomaatia omadest ning ma usun, et meil on vaja mingit skeemi või, või programmi et valmistada neid liikmesriike, liikmesriikide diplomaate ette ajamaks Euroopa diplomaatia asja. kolmas märkus puutub, puudutab äh, regionaalprojekti Euroopa, mis äh, üritab koondada delegatsioonide haldusvahendeid, ma tean, et projekti hindamine toimub alles käesoleval aastal, aga tahaksin teilt küsida esialgse tagasiside kohta ning äh, esialgsete tulemuste kohta selle rakendamisest praktikas. neljas märkus ning eh, seda te käsitlesite samuti. puudutab seda, et meil on teatud niisugune eh, lahknevus eh, maailmapoliitika heitlikkuse ning Euroopa poliitiliste reeglite ja välisfinantstoetuste re-, Euroopa vastavate reeglite vahel, et kuidas oleks neid asju võimalik äh, lepitada lühikeses perspektiivis ning missugune võiks olla pikaajaline lahendus, mis võimaldaks meil paindlikumalt ja kiiremini reageerida, kui midagi väga, kui midagi edasilükkamatut maailmapoliitikas aset leiab. viies märkus puudutab läbipaistvust ning ka seda te puudutasite juba olen päri sellega, et diplomaatia ja Euroopa välisteenistus on, on erinevad teistest Euroopa institutsioonidest, aga meil on majandusdiplomaatiaga seotud eh, teatud niisugune lisapluss. ning eh, sageli on väga raske kõrvut-, eristada seda huviesindusest või lobitööst ning kuna viimasel ajal on huviesindajad saanud palju tähelepanu Euroopa Komisjonidelt, komisjonidelt ja teistelt äh, institutsioonidelt, siis tahaksingi küsida, kuidas äh, neid oleks võimalik eristada ning äh, kuidas muuta läbipaistvamaks need kohtumised, mis ei ole seotud niivõrd majandusdiplomaatiaga, kuivõrd huviesindusega. et sest ühelt poolt võib olla tegemist ju delegatsiooni tööga, teiselt poolt võib olla tegemist huviesinduspüüdlustega Euroopa Liidu just väljaspool asuvate ettevõtjate poolt. kuues märkus puudutab hoonete hinda ja EAS-il on kakssada miljonit eurot rahastamisvahendis selleks, et osta delegatsioonide hooneid ja vähendada kulusid, näiteks Tokyo projekt on hea näide. kas te saaksite rääkida meile edasistest kavadest EAS-is, kus te kavatsete osta hooneid maailmas? ja tahaksin küsida ka, kuidas te kavatsete reageerida Brexiti mõjule, sellepärast et päris mitmes kohas on Euroopa diplomaatiline delegatsioon praegu samas hoones Ühendkuningriigi saatkonnaga. seitsmes punkt, ka seda te puudutasite, on julgeolek. ning te käsitlesite seda oma sissejuhatavas sõnavõtus päris põhjalikult ja viimaseks tahaksin tõstatada küsimuse jätkusuutlikkusest EMAS, EAS institutsioonides ning äh, seoses riigihangetega ja roheliste riigihangetega, mis on samuti oluline küsimus, äh, tahtsin küsida, kuna ja kuidas see on võimalik, ma annan endale aru, et äh, välisriikides ei pruugi, pruugi väga lihtne olla igal pool rohelist riigihankemenetlust läbi viia, aga oluline oleks siiski olla siin eeskujuks ning Euroopa Liidu diplomaatia peaks käima siin protsesside esirinnas, ka roheliste projektide plaanis. ning äh, suur tänu veel kord teile tulemast ja meile oma arvamust tutvustamast. aitäh, palun, teil on sõna. palju küsimusi. ma loodan, et sain nad kõik kirja. esimene EAS on tõesti endiselt hübriidne struktuur, kes otsib oma kohta. ning just eh, sellele ma üritasin tähelepanu, tähelepanu juhtida, kui ma alustasin oma tööd. ma mäletan eh, veel oma kuulamist parlamendis, kus ma üritasin öelda just, et me peaksime vältima seda, et minu mandaadi lõpus kolleegid eh, Äh, räägivad üksteisest äh, kui eri liikmesriikide diplomaatidest, et eesmärk oli pigem muuta, muutuda Euroopa Liidu diplomaatideks, aga see võtab aega. on vaja niisugust äh, ma ei tea inglise keeles, kuidas seda öeldakse, prantsuse keeles esprit de corps, ehk siis niisugune ühtekuuluvustunne, ühe organisatsiooni liikmeks kuulumise tunne peaks välja arenema, aga paratamatult mingi hübriidsus jääb sest niimoodi on see organisatsioon loodud oluline minu jaoks on siin see, et kolleegide taust, kes EAS-is töötavad, ei peaks äh, jääma nende tööd märgistama. et me ei peaks nende tööd hindama mitte selle järgi, kust nad pärit on, vaid vaid hindama seda mingi üldise ühtse standardi alusel ja ma näen, et seda on järjest rohkem ning see aitab ja seetõttu ma rääkisingi äh, tööst, mida teeme kolleegidega komisjonis et mida enam ma üritan toimida ühtlasi nii kõrge esindajana kui ka komisjoni asepresidendina, ehk siis teha komisjoni tööd ja nõukogu tööd, seda rohkem aitab see tegelikult kolleege meie organogrammis suhestuda omavahel ning aitab teiste institutsioonide kolleegidel meie teenistuse teenuseid kasutada, et me ei ole institutsioon iseenda jaoks, vaid me me osutame teenuseid kõigile institutsioonidele, muuhulgas ka Euroopa Parlamendile, millega koostöö eelmistel aastatel on oluliselt laienenud ja paranenud. Euroopa Parlamendi delegatsioonide toetamine näiteks väga paljudes erinevates riikides ning eh, ühtse Euroopa Liidu hääle kuuldavale toomine, sest eh, kui ma reisin kuskil ringi, siis eh, siis minu inimesed, kellega ma kohtun ja kes ei ole väga äh,, väga kursis asjadega, no väga paljud ei ole väga kursis asjadega äh, väga, mõned on väga kursis asjadega, aga mitte väga paljud, ei erista alati seda, et kas räägib praegu Euroopa Liit või räägib Euroopa Parlament ja seetõttu tuleb, äh, tuleb teha väga palju ettevalmistustööd. nii et äh, niisugune on see, see vaimsus, mida ma loodan esindada EAS-is, et me, me peaksime toetama kõiki institutsioone Euroopa Liidu välispoliitika kõigis aspektides ja see võtab aega, aga ma näen asju arenemas. ning ma näen, et EAS üha rohkem positsioneerib ennast mitte, noh, kui ma nüüd ausalt eh, niimoodi avatult võin väljendada, et ta ei, ei ürita konkureerida, vaid üritab toetada teisi institutsioone, mis ongi niisugune koostööle põhinev lähenemine, mida me vaja, vajame loomulikult on kõik see vastastikune, aga kuna ma olen nõukogu eesistuja teatud koosseisudes, olen ka Euroopa Kaitseliidu juht ning äh, olen ka komisjoni asepresident, saan saan nendel erinevatel ametikohtadel anda korraldusi päris paljudele inimestele. Te puudutasite veel küsimust äh, eri eelarveridadest pärit finantseeringutest ning tõesti, see teeb asja keeruliseks vahe läbivaatamine rahastamisvahendite osas finantsraamistikus võiks olla see koht, kus me lihtsustame seda natuke ja muudame olukorda. võib-olla saaks siin Euroopa Parlament meid toetada. teine asi, mida te puudutasite, on tasakaal. Euroopa Liidu personali ja liikmesriikide personali äh, vahe, selle saavutamine. liikmesriikide diplomaadid, meil on neile eraldi koolitus, selleks, et valmistada nad ette tutvustada neile Euroopa Liidu standardeid, institutsioone, menetlusi ja ma pean ütlema, et paljud liikmesriikide diplomaadid, kes on taotlenud juhtivaid kohti meie teenistuses, juba omavad kogemust. kas siis nõndanimetatud Brüsseli äh, mullis siin Euroopa institutsioonides äh, natuke teisest äh, lähtekohast, aga, aga ometi nad on sageli kursis juba meie tööga ning ka ja õige tasakaalu leidmine, nagu ma ütlesin, on väga oluline. praegu on delegatsioonides liikmesriikide diplomaate liiga palju, aga liikmesriikide diplomaate meie peakorteris võib-olla liiga vähe. ning oluline on saavutada tasakaal mõlemal rindel, sest eh, on väga hea, kui meil on rohkem liikmesriikidest pärit inimesi oma peakorteris, sellepärast et see võib lihtsustada üksteise mõistmist kolleegidega pealinnades ja meie, meie mehhanismide toimimist EAS-is sellepärast et liikmesriikide diplomaadid siirduvad ju tagasi oma diplomaatilistesse teenistustesse või ministeeriumidesse kodus, nii et niisugune instituts-, institutsioonide vaheline liikuvus inimeste osas on väga oluline. edasi rääkisite paindumatusest ja teiselt poolt jällegi paindlikkusest välispoliitikas ja kui teil siin on häid mõtteid, siis ma hea meelega kuuleksin neid, sellepärast et meie äh, ma esindan siin loomulikult EAS-i, aga üldisemas plaanis on see ka küsimus, millega oleme põrkunud komisjonis. võib-olla isegi pigem oleme sellega põrkunud komisjonis kui EAS-is. et kui meil on poliitilised prioriteedid, mis tõusetuvad äkitselt ja meie eelarvemenetlused on paindumatud, sest meil on mitmeaastane raamistik ees, või sätted, mis, mis on lihtsalt paindumatud, siis me saame kasutada ainult seda paindlikkust, mis meil oma süsteemis olemas on, mis võiks, mis osutab vajadusele asjad ümber mõelda teatud olukordades. me ei ole seda nüüd tulevikuks kavandanud, aga ja võib-olla mu kolleegid täiendavad mind, aga mulle tundub, et siiani tundub et me saame hakkama praegu sellega, et me liigutame investeeringuid ja raha sinna, kus, kuhu prioriteedid liiguvad. ja see puudutab just poliitika prioriteete. praegu näiteks on Süüria ja Liibüa ja meie töö Aafrikas prioriteedid ja meil on olemas ressursid ja võimekus seda teha teatud paindlikkuse määraga. tänu sellele muuhulgas, et me analüüsime ette suundumusi julgeoleku ja poliitilisel rindel. aga nagu ma rääkisin teile, see vajadus teha rohkem tööd julgeoleku rindel meie, ähm, meie personali seas ning ka avaliku diplomaatia rindel on asjad, mille, millele me peame tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, nii et rohkem paindlikku, paindlikkust meil on vaja ja võib-olla parlament saab meid selles toetada. Te puudutasite veel läbipaistvust ja, ja veel ühte punkti, läbipaistvus on mulle väga oluline kuna me arendame praegu uusi välisteenistuse tegevussuundi koostöös komisjoniga, majandusdiplomaatia on üks nendest, nagu rääkisin, tegeleme me ka kultuuridiplomaatia, energiadiplomaatia, kliimamuutuste diplomaatiaga ja mõnedest nendest valdkondadest kindlasti majandusdiplomaatias peame välja töötama jätkusuutlikud ja pragmaatilised ehk toimivad ning läbipaistvad süsteemid ja lahendused ning ma loodan, et kolleegid suudavad meile teha siin ettepanekuid, mis on ühtaegu nii toimivad kui ka läbipaistvad. mis puudutab meie diplomaatilist tööd, siis eh, me ei puutu siin kokku ettevõtjate ja huvi esindajatega, sellepärast et eh, meie partnerid on otsustajad ja institutsioonid, nii et poliitik, meie poliitikatöös nii peakorteris kui ka delegatsioonides, aga on õige, et mida rohkem majandusdiplomaatia areneb, seda rohkem on vaja selgeid juhiseid ja lahendusi selleks, et meil oleks võimalik läbipaistvalt anda aru kohtumistest, mis toimuvad ja nendel käsitletavatest teemadest. viimane asi, mida ma tahaksin puudutada, on koos, hoonete kooskasutamise küsimus. ma ei, mul ei ole kahjuks seda nimekirja aga võib-olla saame hiljem seda puudutada või saata selle info praeguse äh, hoonete kooskasutamise seisust ja arengutest hiljem. igal juhul me üritame seda teha, sellepärast et niimoodi võidame, loome me lisaväärtust ja võidame. ja mis puudutab nüüd Brexiti mõju sellele poliitikale, siis äh, ma pean ütlema, et see on tõenäoliselt kõige, väga väike, kõige väiksem nendest, millega me silmitsi oleme see ei ole küll tänase arutelu peamine teema, aga võiks mainida näiteks, et äh, meie julge, ühise julgeoleku välispoliitika esindustele järgmiseks kaheks aastaks on see väga, väga väike. nii et äh, me käsitleme seda teemat, aga Eh, kindlasti ei ole võimatu kohtades, kus me samu hooneid kasutame, leida alternatiivid, sellepärast et seal on ka teisi liikmesriike ja meil on ka aega selleks. aga see, mida saab teha Euroopa Parlament, et eh, meid aidata, tagamaks, et Brexiti mõju meie organisatsioonilisele toimimisele on, jääb võimalikult väikseks, on väga oluline. aitäh teile! mul on viis kolleegi veel, kes soovivad sõna ja ma lasen neil kõigil korraga oma küsimused ära küsida ning igale ühele sõna kaks minutit. härra Marinescu. aitäh! aitäh, proua asepresident, tänu teile teie sõnavõtu eest. Te rääkisite meile muuhulgas sellest, et otsite õigeid lahendusi muuhulgas finantsmääruse osas seoses oma tegevusega ning tahaksin küsida, kas te olete teinud mingeid ettepanekuid finantsmääruse muutmiseks, mida praegu Euroopa Parlamendis arutatakse ja kui te ei ole, kas te tahaksite selles midagi muuta? selleks, et teil oleks lihtsam oma tööd teha. samuti rääkisite koordineerimisest Euroopa Liidu delegatsioonide ja liikmesriikide vahel ning ma tahaksin küsida, kuidas on korraldatud koostöö teie ja teiste volinike vahel Euroopa Liidu delegatsiooni sees seoses erinevate lepete rakendamisega naaberriikidega? Balkani riigid, Moldova, sest väga oluline on neid riike toetada lepingute rakendamisel ning tahaksin küsida samuti äh, kas te oskaksite meile välja pakkuda mingeid õigusloomeprojekte tulevikuks, mille tulemusena välisteenistusel oleks võimalik paremini oma tööd teha? mõeldes sellele, mida saaks teha läbi õigusloome välisteenistuse toetamiseks, saaks parlament teid MFF-i vahe läbivaatamisel toetada, kui saaks Itaalia reservatsioonist üle kui teie saaksite meid siin toetada. meil on siin oma arvamus, aga nõukogul veel ei ole Itaalia tõttu. aitäh. kolleeg Ayala Sender, palun. aitäh. tahaksin omalt poolt ka tervitada komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat meie komisjonis. mul oleks kaks küsimust, mida tahaksin käsitleda, üks puudutab hiljutist härra Lamassuuri ettepanekut et eel-, eelarvekomisjonis, kus ta käsitles äh, eelarve subsidiaarsust, mis on mõiste, mis mulle meeldib. ehk siis selle asemel, et me hakkame lihtsalt äh, suurendama nende õigusaktide kihtide taset, mis meil olemas on. et nüüd, kus meil eelarves on Euroopa Liit ja liikmesriigid oleks meil võimalus, et iga kord, kui meil tuleb mingi ühenduse projekt või rahastamisvahend Euroopa Liidu tasandil, et me saaksime üheksakümne või saja protsendi võrra vähendada äh, vastavaid assigneeringuid liikmesriigile no loomulikult annan, et annate te endale aru sama hästi nagu mina, et diplomaatial on siin oma ajalugu ja see oleks keeruline, aga kui me selle lähenemise omaks võtame, siis aitaks see meid, sellepärast et kriisides on riigid, nagu näiteks minu riik, teinud ettepanekuid vähendada oma diplomaatilist panust ja ja just suurendada Euroopa diplomaatilist aktiivsust ning ma tahtsingi küsida, kas me saaksime loota teile ja vastupidi, kas teie tahaksite loota meile sest eelarvega seoses me peame vaatama, mida me saame ära teha koostöös härra Lamassuuriga, et muut-, muuta Euroopa eelarvet tõhusamaks. ja võib-olla saaks niimoodi Euroopa diplomaatiat ka muuta tõhusamaks. ning uue, uues valdkonnas kaitse- ja julgeolekupoliitika, mida me siin saame teha? meil on kakskümmend kaheksa eri sõjaväge, mis on eri suurusega ning mis on aegunud suuresti oma võimekuselt ning ei taga meile seda, mida praegu vaja on, mida oleks vaja antud hetkel ning meil oleks vaja niisugust Euroopa tasandi niisuguseid üksusi, mis ühendaksid meie võimekuse, sest praegune lahendus muudab meid haavatavaks. mida te arvate nendest küsimustest? aitäh. kolleeg Salafranca, palun aitäh, proua esimees, austatud kõrge esindaja, ajahetkel, mil te meie ees olete, seisavad Euroopa Liidu ees väga olulised väljakutsed nii sisemises kui välimises plaanis. ning väga hea meel on mul, et te meie komisjonis täna olete et rääkida sellest, kuidas optimeerida inimressursside, eelarveressursside kasutamist, meie, mis EAS-i käsutuses on seoses kaks tuhat viisteist heakskiidu andmise menetlusega. olen täiesti päri sellega, mida te rääkisite avalikust diplomaatiast ja julgeolekust ning institutsioonide vahelisest liikuvusest. kuulasin tähelepanelikult seda, mida rääkis härra Tomee Kontrollikojast ning usun, et me peaksime püüdlema positiivse bilansi poole ja tegelikult see on positiivne EAS-i puhul, sest EAS laieneb ning tema töömõju suureneb. ning selles kontekstis äh, proua Mogherini, kui äh, aga samuti, kui meil on kakskümmend üheksa erineva deklaratsioon de,, delegatsiooni, siis on alati võimalik midagi parandada. ning kaks tuhat viisteist septembris tahtsin küsida, te kehtestasite uue organogrammi teenistusele selleks, et paremini toime tulla uute väljakutsetega muutuvas maailmas ja muutuvas Euroopas ning küsimustikus, mis äh, jõudis komisjonile, kuulsime palju äh, liigsest kõikuvusest, väljakutsetest ning keerukusest ning äh, tahtsin küsida, kas see organogramm, mis teil praegu on, ning selle hindamine, mis teil on läbi viidud, on piisav nende uute väljakutsetega toimetulemiseks või on vaja midagi veel muuta ning lõpetuseks veel üks asi mul oli suur heameel ku-, kuulda, kuidas te rääkisite sellest, et meil on vaja majanduslikke ja inimressursse oma poliitiliste prioriteetide teostamiseks, see on, see peab täiesti paika, sellepärast et sageli eraldame me inimressursse ja majanduslikke ressursse pimesi ning ma arvan, et te peaksite oma tööd sellel rindel jätkama. kolleeg Vaev, palun. aitäh! veamäär null koma kuus protsenti, ma usun, et kõik äh, kolleegid komisjonist ainult unistavad sellest, äh, kui nad meie komisjoni ees esinevad. mul on väga hea meel kuulda, et te üritate vähendada vigasid värbamismenetlustes ning äh, järgmisel heakskiit, järgmise heakskiidu andmise menetluses tõenäoliselt see juba loodetavasti teoks saab. kirjalikes vastustes mainisite järgnevaid parandusi. täiendav järgimõtlemine Euroopa Liidu delegatsioonide rolli osas liikmesriikide vahelise kooskõlastamise ja konsulaarabi tõhustamisel. ning tahaksin sellega seoses küsida, kas komisjon on suutnud edukalt äh, teavitada kõiki oma edasiminekutest selles vallas ning äh, kas teil on õnnestunud parandada suhtlust liikmesriikidega. teine asi, millest te rääkisite, puudutas finantsmääruse muutmist selleks, et lihtsustada halduskulude juhtimist delegatsioonides. nagu juba kolleegid puudutasid või ütlesid, eh, tahaksin ka mina küsida, kas on mingeid lihtsustus eh, mm, ettepanekuid Omnibus paketis? ning eh, nagu teate, heakskiidu andmise menetlus on elukestva õppe sarnane menetlus Eh, sellepärast et me räägime küll minevikust, aga see jutt on kõik suunatud tulevikku ning Euroopa Liidu välised eh, väljakutsed ja, ja riskid peaksid olema kajastatud meie eelarves ning eh, ühine välis- ja julgeolekupoliitika peaks vastama meie eelarvele lisaväärtuse ja paindlikkuse osas ning selles plaanis tahaksin küsida teilt kaks küsimust. mis on teie prioriteedid uue mitmeaastase finantsraamistiku osas ja seoses te-, seoses teie portfelliga komisjonis. ning viimane küsimus, kas te arvate, et on tõenäoline ja teostatav, et et finantsvahendid Euroopa välisküsimuste lahendamiseks äh, saaksid raha juurde? aitäh! ka mina panin ennast äh, kõnelejate nimekirja, ütleb proua Kressle. siin räägiti Euroopa Liidu eriesindajast, aga te rääkisite nendest, kes on nagu kahe koha peal, aga mis saab nendest, kes ei ole kahe koha peal? see oli see esimene küsimus ja teine küsimus. mitte üheski Euroopa Liidu institutsioonis ei ole soovi ja te tegelikult nii kaugel üksteisest kui välisteenistusest, nii et teil on väga, tõesti väga palju ülesandeid, kohustusi, aga samas teil ei ole eelarvet, nii et teil on tegu väikese eelarvega ja organigrammiga, mis on keerulised äh, ja mis tegelikult vastavad Ungari või Tšehhi äh, diplomaatilisele korpusele, nii et te olete veel paar aastat ametis, võib-olla natukene kauem, ja millised on teie kavad äh, väljaehitamise osas, et kuhu te soovite jõuda näiteks kolme aasta pärast, aitäh? Uh, well, first of all uh... kõigepealt ma pean saksa keele ära õppima nii et ähm, selle, seda ma hakkan siis tegema kolme aasta pärast. ma ei ole päris veendunud, kas ma sain õigesti aru teie küsimustest. nii et kuhu te soovite jõuda institutsiooniga? nii et ähm, peale paari aastat ähm, oleme näinud, et tegelikult kõik on mulle öelnud, et kõik ütlesid mulle, et sa alustad täiesti äh, uskumatu tööga, äh, mis on tõesti võimatu, aga ma näen, et see pole mitte ainult võimatu, vaid äh, see tuleneb eelkõige just vahenditest ja ja minu, minu vahehinnang ütleks, et need äh, topeltkohad, äh, mis mul on, topeltroll, äh, mis mul on, või tegelikult kolmikroll, et ma olen välisteenistuse juht, see tähendab, et ma juhin ka nõukogu ja olen ka komisjoni asepresident ja, ja ka kaitsekomiteega olen seotud, nii et me peame ju praegu tugevdama ka oma kaitse- ja julgeolekupoliitikat ja siin lähtutakse vägagi palju just kaitsekomiteest ja see on vägagi hästi kooskõlas ka, mida me teeme teistes institutsioonides, komisjonis, välisteenistuses ja siis mainitud ametis. nii et see on selline vastus, mida te toimikutest ei eh, leia, nii et ja see on ka see, mis mulle siin poliitilises plaanis meeldib nii et praegu ma ei pakuks välja, et me peaksime tegema mingisuguseid väga suuri äh, Äh, muudatusi oma talituses ja teenistustes. tõsi ta on, et praegu me tõesti ähm, lähtume väga või sõltume väga palju poliitilisest tahtest ja ma loodan, et oma mandaadi lõpuks ma saan siis need äh, meie töö erinevad elemendid koondada. ja ma näen juba praegu, et äh, see tegelikult hakkab tulemusi kandma ma võin teile näiteks rändevallas tuua näite, kus see on vägagi ilmselge. kui ma alustasin oma tööga, siis äh, ränne ei käinud äh, välistegevuse alla. see oli seotud komisjonis äh, DJ Home'iga, Cecilia vastutas selle eest eelkõige ja ka justiits- ja siseasjade nõukogu tegeles sellega ja välisteenistuses ja muudkui, muidugi parandage mind, kui ma valesti ütlen, siis ähm, rände osa välisteenistuses oli tõesti marginaalne, see oli lihtsalt nagu kõrvaltegevus nii-öelda. aga nüüd on see meie töö keskmesse jõudnud, mitte ainult äh, globaalse teemana, vaid ka delegatsioonid on täielikult kaasatud. nii et ähm, praktiliselt mitte ükski delegatsioon äh, ei ole selline, kes äh, ei tegutseks äh, rändega, mitte ainult need, kes on Aafrikas, vaid ka Aasias, Balkani poolsaarel, Ladina-Ameerika, et võib-olla nad ei tegele küll rändega Euroopasse, aga igal juhul rändega seotud ähm, teemadega, mida me käsitleme näiteks kas või ÜRO süsteemis või kas või töö, mida me teeme Kanadaga selleks, et pakkuda abi pagulaste ehm, puhul. või siis ka terrorismivastane võitlus. siin ka olukord väga kiiresti muutub, nii et ma arvan, et ehm, meie süsteemil on praegu piisavalt eh, siseressursse, oskusi, inimressursse ja ehm, see paindlikkus on ka olemas, sellepärast me oleme noor Äh, amet ja see tähendab, et me saame kiiresti kohaneda ka äh, erinevate eesmärkide muutmisel. loomulikult äh, siin on ka erinevaid punkte, eriti kui ma olen näinud ka isiklikult, kuidas liikmesriikide diplomaatia toimib, näiteks mis puudutab avalikku diplomaatiat, või siis ka mõningates diplomaatia valdkondades, mida me praegu alles välja ehitame siis äh, võin öelda, et me oleme tõesti investeeringuid suurendanud ja me peame seda tegema sellepärast, et äh, kui te soovite, et Euroopa Liit oleks tõesti juht, äh, omaks juhtrolli maailma tasandil, et me saaksime siis ka abistada liikmesriike, kas siis välispoliitika osas või konsulaarabi korras, mida me aina rohkem teeme, et et see on praegu isegi liikmesriikide üheks ähm, esmaülesandeks, siis me aina rohkem näeme erinevaid äh, kriise maailmas, mis eeldab, et ähm, liikmesriigid koordineerivad oma tegevust ka nende liikmesriikide eest, kes äh, mingis riigis ei ole esindatud. ja, ja siin on äh, struktuuri küsimused väga olulised ja, ja, ja siin on kindlasti oluline ka julgeolek ja ka avalik diplomaatia ja kommunikatsioon millest ma juba rääkisin ka. aga mis puudutab äh, rännet, äh, siis, äh, siis me oleme tõesti väga hästi välja arendanud selle uue tegevusvaldkonna ja siin ka koos teiste institutsioonidega, et näiteks kui me vaatame nõukogu poolt, rände poolt, kas või siis ähm, Vahemere marsruut ja nii edasi, siis kõige suurem vastutus on ikkagi minul nende ülesannete täitmisel ehk siis välisteenistusel, nii et ma olen veendunud, et see, mida ma ütlesin, et välisteenistus ähm, on nüüdseks väga tugev institutsioon, tugeva struktuuriga institutsioon, siis sellegipoolest me õpime oma igapäevasest tööst ja siin on äärmiselt oluline koostöö parlamendiga ja eriti ka siinse komisjoniga, ma tean, et me oleme kõik ühel pool ja meil on, siin on ka üks kolleeg, kes teab väga hästi oma isiklikust kogemusest, mida see tähendab olla ühe delegatsiooni juht. ja tema kindlasti aitab mul ka mõningaid kohandusi läbi viia nüüd, mis puudutab ähm, liikmesriikide abistamist ähm, eelarvet ähm, keerulistel aegadel, siis välispoliitika jaoks on see natukene keerulisem, et minu lähenemine oleks, et, äh, et kõikide liikmesriikide mul on ka väga hea töö, töösuhe ja mm, minu oma kogemused teevad selle ka kindlasti lihtsamaks, aga nüüd, mis puudutab välispoliitikat, siis siis eh, me ei soovi siin Euroopa Liidu tasandil asendada kuidagi eh, liikmesriikide välispoliitikat, vaid anda lisandväärtust, mis eh, saaks siis ka võimendada liikmesriigi välispoliitikat või siis ka koondada ressursse selliselt, et, et välispoliitika tegemine oleks parem, näiteks kõik, mitte kõik liikmesriigid ei ole ju esindatud kõikides äh, riikides, kus meil on delegatsioon olemas, Euroopa Liidu delegatsioon olemas ja see on äärmiselt oluline ka äh, liikmesriikidele ning ka need äh, liikmesriigid, kes on kohapeal esindatud, siis, siis me peame ju ikkagi koordineerima oma tegevusi. ja tänu sellele on ka surve liikmesriikide välispoliitikalt ähm, väiksem ja see on oluline ka meie ühise välisjulgeolekupoliitikas. nii et see ei ole mitte asendus, ma isiklikult ütleksin, võib-olla veel praegu mitte, et võib-olla hiljem see oleks, aga igal juhul mina näen selget lisandväärtust Euroopa Liidu välispoliitikale, mitte ükski liikmesriik ei ole seda kahtluse alla seadnud. kaasa arvatud ka see üks, kes on alustanud nüüd ähm, äh, lahkumismenetlust nii et äh, kõik liikmesriigid hindavad meie äh, ühist äh, julgeoleku, ühist väli, välisjulgeolekupoliitikat. kui me räägime kaitsepoliitikast, siis on olukord natukene teine, sellepärast et meil on selja taga kriisiperiood, väga paljud liikmesriigid on olulisel määral kannatanud selle all. ja, ja mis puudutab meie Euroopa kaitse-eelarvet ja selle rakendamist, siis äh, selle mõtteks ongi see, et, et kas liikmesriigid soovivad kulutada rohkem või mitte, siis igal juhul need kulud peavad olema kvaliteetsemad, sellepärast et kulutatakse üheskoos. sellepärast oluline on see, et me saaksime ehm, oma väljundit ehm, üheskoos ehm, paremaks muuta. eurooplased kulutavad poole sellest, mida ameeriklased kulutavad äh, kaitsepoliitikale, aga, aga väljund on jällegi viisteist protsenti võrreldes siis ameeriklaste omadega. nii et oluline on see, et me ühendaksime oma töö kaitsepoliitika osas ja see puudutab siis hankeid, äh, ressursse ja nii edasi, et see tänab, see aitab meil ähm, kulutusi äh, paremini korraldada. igal juhul ühes kulutuste koondamine tagab paremad, parema kvaliteediga kulutused ja see puudutab siis ka äh, haldamist ja nii edasi. nii et see on üheks võtmeelemendiks meie töös. ja ükski Euroopa riik ei ole piisavalt suur, et äh, olla silmitsi tänase maailma superjõududega, olgu siis tegu Hiinaga, USA-ga, Venemaaga või siis äh, ka demograafilises plaanis äh, India, ükskõik milline me teine. nii et eurooplased peavad üheskoos asju tegema, siis me oleme tugevad. nii et me oleme äh, juhtivad ähm, humanitaardoonorid, äh, majanduspartnerid, aga isegi kõige rikkamad riigid, isegi need, äh, kes, kellel on kõige suurem militaarvõimekus või isegi see, kellel on kõige laiem diplomaatvõrgustik, diplomaativõrgustik, ei ole võrreldav tegelikult selle mm, mastaabiga, mida pakub kakskümmend kaheksa riiki üheskoos. nii et me peame olema, arvestama ka geopoliitika olukorraga tänapäeval, nii et tõesti suurus loeb tänapäeval. aga nüüd tagasi maa peale. Te küsisite minu käest ka organigrammi kohta, et et kas see läbivaatamine, millega me alustasime viimastel aastatel, et kas äh, me oleme jõudnud sellega lõpuni või on, oleme silmitsi uute väljakutsetega. nii et ma ei soovi olla ei optimistlik ega pessimistlik, aga siin on tegu sellise areneva hindamisega ja ja praegu me oleme jõudnud sellisesse ajastusse, kus me kujundame ümber kogu globaalse geopoliitika. nii et mina eeldan, et järgnevatel aastatel me oleme silmitsi pidevate muutustega. ja mina arvan, et eriti see töö, mida me oleme teinud restruktureerimise osas, välisteenistuse süsteemi restruktureerimise osas, struktuuri muutmise osas, see vastab ka nendele vajadustele, sellele vajadusele, et me peame pidevalt olema kohanemisvõimelised ja see on minu jaoks kõige olulisem sest äh, vastasel korral me peaksime tegema läbivaatuse iga aasta või siis ka iga poole aasta tagant, sellepärast et olukord muutub äh, ka täiesti etteennustamatult. nii et äh, tõesti, me elame aegadel, kus on etteennustatav see, et kõik on etteennustamatu. ja see restruktureerimine, mida me oleme teinud, vastamaks nendele vajadustele, vastamaks nendele vajadustele, siis see tagab ka selle, et me suudame kohaneda ka nende uute väljakutsetega. ja mis oli kõige suuremaks eesmärgiks äh, restruktureerimise puhul, oli see, et meil oleksid äh, selged jooned maas, selged piirid maas, äh, nii vertikaalselt kui horisontaalselt oleksid selged vastutused, suunised, käsuliinid oleksid paigas, mis, mis ähm, siis ähm, võimaldaks, et neile tekiks mingisuguseid lünkasid oma süsteemis, et ühel hetkel keegi ei ärkaks ja ütleks, et oh, no see jäi tegemata, kuigi see või teine oli ju selle eest vastutav, nii et me soovime oma tööd lihtsamaks, selgemaks muuta. ja siin ka arvestada siis geograafiliste teemadega. nii et ma arvan, see uus struktuur võimaldab meil ka olla valmis nendeks tulevasteks muutusteks ja ma mõistan, et mulle esitati küsimusi, mis tavaliselt ei ole sellise kuulamise mm, osaks, vaid eh, mis puudutab eelkõige mm, minu rolli komisjoni asepresidendina, et siis me läheksime võib-olla juba liiga kaugele, et me võime loomulikult äh, kahepoolselt seda dialoogi, seda arutelu pidada, sest see on väga huvitav, aga ma saan aru, et tegu on siin ikkagi Euroopa Välisteenistuse eelarve täitmisele heakskiidu andmisega, aga igal juhul see teema on kindlasti väga huvitav, me võime seda arutada, et võib-olla mitte praegu, aga mingil teisel ajahetkel. et ma ei soovi öelda, et minu teenistus, sellepärast et me teeme ju koos tööd, see on ühistöö, mida me teeme, aga aga kindlasti me saame korraldada mingeid ad hoc äh, kohtumisi ka komisjoni liikmetega, kes tunnevad huvi mingite konkreetsete teemade vastu, näiteks äh, finantsmäärus või siis ka mingid konkreetsed ettepanekud selle kohta, nii et siis me saaksime sellise arutelu käigus ka detailidesse minna, sest praegu ma ei sooviks lihtsalt teie aega äh, kurjasti kasutada. aitäh, mis puudutab nüüd finantsmääruse muutmist ja vastavat küsimust, siis siis me saame seda kindlasti rääkida ka järgnevate arutelude käigus, meil tuleb veel ka üks õpituba, kus me seda küsimust ka käsitleme. ja et mõningad muudatused on tõesti ette nähtud äh, selleks, et vähendada koormust äh, delegatsioonide juhtide puhul. ja nüüd äh, raportööri lõpetuseks, Benedikt, palun. aitäh, väga kiiresti. ma usun, et parlament ja meie komisjon saavad panustada sellesse, et, et meie välisteenistus saab olema veelgi tõhusam. sest meil on väga palju eesmärke ka maailma tasandil. ja meie komisjon loomulikult tegeleb ainult kulutuste poolega, aga ma usun, et raha korralik ähm, ja korrapärane kulutamine on oluline ka teenistuse hea funktsioneerimise jaoks. ja üks väike märkus, mis äh, ei ole küll päris meie komisjoni fookuses. Te mainisite seda, et viimastel äh, aastatel on prioriteedid muutunud, äh, keskenduvad eelkõige Süüriale, Liibüale, Sub-Sahara riikidele. ja ma arvan, et see on väga oluline küsimus ja mure küsimus, et ka Lääne-Balkani riikide vahel tekivad pinged ja väljastpoolt on aina rohkem sekkumist, ka Venemaa esindatus ja sekkumine selles piirkonnas suureneb pidevalt ja Lääne-Balkani riigid kahjuks saavad üheks prioriteediks äh, aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist neil, sellepärast et seal on konflikt juba täiesti valmis küpsenud. nii et kui te kavandate oma prioriteete äh, välisteenistuse jaoks, siis ma arvan, et äh, sellest piirkonnast ähm, tuleb kindlasti üks nendest prioriteetvaldkondadest. aitäh, et olite siin kohal, suur tänu teile ja, ja tulge kindlasti tagasi, kõike head teile ja palju edu! Thanks a lot. Dankeschön. Dankeschön. I am sorry, I have to continue. ja vabandust, ma pean nüüd jätkama meie päevakorraga ja jõuame päevakorrapunkti neli juurde, see on siis Kontrollikoja eriaruanne, mis käsitleb nõuetele vastavust ja meie raportööriks on proua Kadenbach ja Kontrollikoja poolt on siin eh, olemas ka härra Miljonis, kes saabki kohe ka sõna selle eriaruande tutvustamiseks Thank you uh,. Madam Chair, honorable. aitäh, äh, lugupeetud proua äh, esimees, äh, lugupeetud ähm, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel ja suur au tutvustada teile Kontrollikoja aruannet, mis käsitles nõuetele vastavust. ja nõuetele vastavus kohaldub seitsmele poolele miljonile põllumajandustootjale ja see on seotud äh, siis ÜPP maksetega umbes neljakümne seitsme miljardi euro mahus aastal kaks tuhat viisteist äh, äh, talunikele, kes peavad siis vastama põhinõuetele. ja ja see esimene pakett eeskirjadest on seotud kohustuslike kohustuslike majandamisnõuetega ja see, ja need on seotud ka maa hea põllumajanduse ja keskkonnaseisundiga või siis kaekitega. see on siis teine pakett, mis koha, tagab jätkusuutlikud praktikad selleks, et kaitsta vett, pinnast ja ka hooldada maad põllumajandustootjad peavad vastama nendele eeskirjadele ning kui põllumajandustootja ei pea kinni nendest olulistest kohustustest, siis talle võib kohaldada halduskaristust. nõuetele vastavusel on kaks eesmärki. esimene eesmärk on see, et ähm, toimuks põllumajanduse jätkusuutlik areng äh, tänu siis tulusaajate suuremale teadlikkusele tänu sellele, et nad peavad kinni põhistandarditest ning teiseks eesmärgiks on muuta ÜPP ähm, vastavamaks ka ähm, meie ootustele ja et ÜPP poliitika oleks kooskõlas ka äh, keskkonnapoliitikatega. nüüd, mis puudutab meie auditi lähenemist, me hindasime kas nõuetele vastavus on tõhus ja mil määral on ka lihtsustamine saavutatud uue õigusraamistiku puhul? ja me kasutasime oma kogemust ja ka infot, mida me kogusime mitmetelt sadadelt põllumajandustootjatelt, keda me küsit-, külastasime viimastel aastatel. ja me külastasime ka Fidži Agrit ning kolme liikmesriiki, kus me samuti viisime läbi ähm, uuringud, kus me uurisime teadlikkust, äh, nõuetele vastavust ja lihtsustamine ja me saime vastuseid kuuekümne neljalt maksuasutuselt ja, ja uurisime siis kahtekümmet seitset liikmesriiki ja saime vastuseid ka seitsmekümne kahelt äh, põllumajandustootjate äh, nõukogu, nõuandeorganitelt. esimeses ähm, aruande osas me vaatasime, kas komisjon saaks adekvaatselt hinnata äh, Ähm, nõuetele vastavuse ähm, tõhusust ja selleks, et seda mõõta, siis meil oli vaja ka vastavad äh, indikaatorid. ja me märkisime, et äh, perioodis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks kvantitatiivsed indikaatorid olid otseselt seotud äh, nõuetele vastavusega, aga et nad ei mõõtnud tegelikult selle tõhusust. ja nõuetele vastavuse tase põllumajandustootjate puhul mis puudutab siis vastavatele eesmärkidele e eeskirjades kinnipidamist, seda siin arvestatud ei ole. kui ähm, ei ole arvestatud seda kui võtmeindikaatoritna no, ähm, poliitika puhul, mis peaks panustama siis keskkonna, tervishoiu ja äh, loomatervise kaitsesse. kontrollikoja auditid näitasid viimase nelja aasta jooksul äh, statistika alusel, mida liikmesriikidest on ähm, saadud et on rikkumisi eelkõige just viie siis valdkonnas, see puudutab siis loomapidamist, väetiste kasutamist, sööda ja toi-, toidu ohutus, samuti pinnase erosiooni vastane kaitse ja, ja võsastamise vältimine. ja komisjon ähm, analüüsib infot statistilisi andmeid, tagamaks, et äh, see vastaks, et äh, nõuetele vastavuse puhul ähm, oleks tagatud vähemalt miinimum äh, ühe protsendi kontrolli tase. ja aruande teises osas me kontrollisime, kas nõuetele vastavuse haldamise kontrollisüsteem, et ka seda saaks veel edasi lihtsustada. meie aruanne kõigepealt tuvastas, et ähm, ÜPP uue perioodi puhul see standardite loetelu on vähendatud, kus ähm, vabada-, endis-, endised vabatahtlikud standardid olid ära võetud ja võeti ära ka neli standardit, ähm, mis ei olnud väga olulised põllumajandustootmise jaoks. aga sellegipoolest me leidsime, et, et keerulisus on endiselt veel olemas ja see on seotud just ähm, nende detailidega, mida ähm, samuti kontrollitakse nõuetele vastavuse äh, kontrollide puhul. ja kui tehakse kohapealseid kontrolle, siis äh, kõik kohustused, mis on äh, seotud kohustuslike majandamisnõuetega ja kaegitega, neid tuleb kontrollida ja ning nendes kontroll, need kontrollid sisaldavad äh, sadu äh, kontrollipunkte, millega tuleb erinevates äh, kontrollilehtedes arvestada. ja seetõttu rohkem eesmärgipärane kontroll oleks tõhusam. oma aruandes me tunnustame, et väike põllumajandustootjate skeem on samm lihtsustamise poole, see vähendab halduskulusid ja halduskoormust ähm, ning ähm, säästab ka aega, aga kui seda kava rakendatakse liikmesriikides, kus äh, suurem osa põllumajandustootjatest ongi just väike põllumajandustootjad, siis siinkohal on oluline tagada ka kohane tasakaal halduslihtsustamise vahel ja selle vahel, et samuti saavutatakse äh, Äh, nõuetele vastavuse keskkonna eesmärgid ja samuti me leidsime mõningad valdkonnad, kus saaks tuvastustlistusi veel läbi viia, näiteks mis puudutab uut rohestamismakset, mis viidi sisse uude, uue ÜPP perioodi ajal, siis äh, selle eesmärgiks oli just soodustada keskkonnasõbralikumat põllumajandustootmist. ja need praktikad äh, nendel praktikatel on äh, sarnasused äh, ka eelnevate äh, nõuetele vastavuse ähm, praktikatega ja sarnased ähm, eesmärgid. aga sellegipoolest ähm, neid kontrollitakse kahe erineva süsteemi alt. nii et mis puudutab nende praktikate kontrolli, siis siinkohal tuleks nende kahe süsteemi vahel luua suurem sünergia. samuti, mis puudutab nõuetele vastavuse rakendamise, rakendamise kulusid, siis need ei ole piisavalt äh, hinnatud ja komisjon hindas, et ähm, haldamise ja kontrolli üldkulud äh, ei ole päris ähm, äh, vastavad ootustele ning ähm, arvestades suurema osa makseasutuste ähm, vastustega, äh, siis ähm, nad ei leia, et äh, muudatused, mis on sisse viidud ÜPP-sse, e viiksid äh, kulude vähendamiseni ja seetõttu nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine Ähm, endiselt väljendab mõningaid piiranguid, mis puudutab ähm, ja mis puudutab just halduspoolt. ja samuti kui ähm, vaadatakse või kaalutakse karistusi, siis siin liikmesriigiti on erinevusi selles osas, kuidas karistuse määramisel vigade kordusega, raskusastmega arvestatakse, seetõttu me leiame, et siinkohal tuleks selgemad suunised välja töötada Euroopa Liidu tasandil, et karistusi määratakse ikkagi samade standardite põhinevalt. aitäh teile ja ootan teie küsimusi. suur tänu ja proua Kadenbach, palun. aitäh, omalt poolt sooviksin kõigepealt tänada härra Miljonist ja tema meeskonda nende Äh, uuringute läbiviimise eest ja ka selle aruande koostamise eest, nii et ma arvan, et väga suur ähm, ülesanne selles valdkonnas on äh, seotud just äh, meie kodanike ootustega, ootustega seoses nõuetele vastavusega, et see on võib-olla natukene, kõlab natukene liialdatult, aga Eurobaromeetri tulemused on näidanud, et et loomulikult kodanikul on oma ootused ka selles osas, kuidas põllumajandustoetusi kasutatakse ja siin on ootused vägagi suured, nii et kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti kodanikest on arvamusel, et kui kui siin valdkonnas me räägime inimtervisest, loomatervisest, keskkonnakaitsest ja siin parandusi sisse ei viida, siis sellisel juhul peaksid olema ette nähtud ka sanktsioonid ning selleks, et need sanktsioonid käivituseks, siis siin peab olema loomulikult äh, olemas ka süsteem, mis ka äh, näitab, mil määral nendest äh, eeskirjadest, sätetest kinni peetakse. ja siin aruanne näitab väga selgelt, et väga keeruline on siin kontrollida, millistest kriteeriumitest tuleb lähtuda, milliste kriteeriumite alusel on neid hindamisi läbi viidud, kontrolle läbi viidud ja me näeme ka, et liikmesriigiti kasutatakse mm, eh, kriteeriume erinevalt, nii et sarnased rikkumised eh, sarnastes liikmesriikides, eh, kas tagajärjeks on siis kas karistamatus või siis väga vähe karistatakse, nii et igal juhul siin on liikmesriigiti see eeskirjade ja karistuste määramise tõlgendamine väga erinev, nii et peale aastat kaks tuhat kakskümmend me peame kindlasti töötama selle suunas, et meil oleks sellised indikaatorid, mis liikmesriikidele, aga siis ka kontrollikojale äh, võimaldaks ühesuguseid standardeid kasutada. ja äh, räägiti äh, ka sellest, et kõikides valdkondades, kus me töötame ikkagi avalike vahenditega, avaliku sektori vahenditega, et meil peaks olema ka mm, halduspool lihtsustatud, nii et arvatavasti kõik, kes on rääkinud põllumajandustootjatega, on ka seda kuulnud, et, et jah, see, et reeglid on väga erinevad, neid on väga palju ja halduskoormus on seetõttu väga suur ja, ja teisalt on meil ka kohustus neid, et meil oleksid need kontrollid olemas, kontrolli võimalus olemas ja see aruanne näitab ka väga selgelt, et äh, et äh, isegi kui mingit olukorda kontrolliti, siis isegi selle kontrolli tulemusena ei saa ta väga täpselt öelda, kas äh, ähm, kas need tule, kontrolli tulemused vastavad eesmärkidele. nii et tõesti on veel selgusetu, kas äh, on saavutatud, isegi kontrolli põhjal ei saa öelda, kas on saavutatud need tulemused, mida me soovime saavutada nõuetele vastavusega, mis on, puudutab siis inim- ja loomatervishoidu ja ka keskkonnakaitset. ja öeldakse, et nõuetele vastavus äh, eeskirjad on äh, keerulised, ähm, neid on palju, et ma ei sooviks öelda, et me peaksime neid kuidagi lahjendama või nendest loobuma, vaid, äh, vaid ma leian, et kui me tegeleme ikkagi avaliku sektori rahadega, siis siin on vaja ka Äh, selliseid tulemusi, mida avalikkus meilt ootab. ja me oleme teinud ka mõningad soovitused seoses selle aruandega, mis puudutab siis nõuetele vastavust. ja nüüd, kuna mul on see dokument inglise keeles, on mul natukene keeruline seda kohe saksa keele ümber tõlkida, aga oluline on, et meil oleks ka peale aastat kaks tuhat kakskümmend selge indikaatorite pakett olemas, mille alusel me saame äh, Äh, korralikult äh, tulemusi mõõta. ja meie motoks on, et me oleme ühinenud mitmekesisusega just nendes nõuetele vastavuse eeskirjates me seda ei näe, nii et äh, siin me peaksime ikkagi eelkõige arvestama ka liikmesriikide eripäradega, et see võiks ka olla üheks indikaatoriks, mida meil praegu veel ei ole ma juba mainisin sellest, et sanktsioone kohaldatakse väga erinevalt ja ehm, millele Kontrollikoda ka viitab ja mina soovitaksin ka rõhutada seda, et äärmiselt oluline on ka õigeaegne kogemuste vahetus sarnaste probleemide puhul, sellepärast et siin me saaksime juba enne kontrolli või kontrolli ajal ehm, võimalikke seadusrikkumisi tuvastada ja siis üheskoos ka vajalikke meetmeid võtta selleks, et äh, nende rikkumistega midagi ette võtta. ja tagada, et selliseid rikkumisi enam ei, ei, ei toimuks. nii et ma arvan, et nüüd ma olen vist suurema osa soovitustest kokku võtnud ja ja muus osas ma võin äh, toetada seda, mida ütles härra Miljonis ette. suur tänu ja kolleeg Novakov, palun! aitäh! alustuseks soovin tänada härra Miljonist ja proua Kalambachi tehtud töö eest. mul on suur au olla selles vallas variraportööriks. ma tean, et ÜPP on ähm, väga vana, see nõuab palju ressursse, see on üks ühistest Euroopa Liidu poliitikatest, mis on võib-olla enim reformitud ja enim muutunud poliitika, mis meil on, aga see ongi normaalne, sellepärast et põllumajandus ise ja turutingimused muutuvad ja seda ei saa muidugi maha magada, kui asjad muutuvad, ehk siis ma toetan seda. mul on mõningad soovitused eh, nõuetele vastavuse vallas eh, ja just selle tõhususe vallas kui rääkida mitte ainult sellest konkreetsest raportist, aga ka Kontrollikoja eriraportist, siis järjest rohkem tuleks nõuda seda, et neid soovitusi hakataks ka komisjonis rakendama. inimesed tegelikult ootavad seda ja see ei ole ainult poliitiline sõnum. ma mainin mõningaid oma soovitusi, mis mul selle raporti puhul olemas on üks neist oleks seotud näiteks teadlikkuse tõstmisega nõuetele vastavuse algatuse vallas, et rääkida rohkem sellest, mis on selle kasu ja samuti võiks see ka mõningates geograafilistes äh, piirkondades olla kohustuslik. kaalume seda võimalikkust. Ähm, põllumajandusega seoses mõnikord teatud menetlused on väga pikaajalised ja väga keerulised ja ma arvan, et põllumajandustootjate elu on niigi raske ja me teeme selle raskemaks sellega, et menetlused on kallid, pikaajalised ja neist on raske aru saada, ehk siis lihtsustamine on kindlasti osa lahendusest. kui asjad oleks kiiremad, ehm, kui projekte saaks lihtsamini edastada, siis see oleks kindlasti parem ja siin ongi komisjonil nüüd töö ära teha, palun jälgige seda, et liikmesriikides ei muudetaks reegleid liiga keeruliseks. mõnikord eh, on meie tahe muidugi väga positiivne, me tahame, et menetlused oleks kiiremad, reegleid oleks vähem, kõik oleks kulutõhus ja nii edasi, aga kui jõuda liikmesriigi tasemele või veelgi hullem, kui jõuda teatud eh, piirkondlikule tasemele, mingisse konkreetsesse külla mõnes liikmesriigis, siis seal on nii palju menetlusi, mida tuleb järgida. mida mõtleb põllumajandustootja, kas ta mõtleb seda, et jälgida mingit menetlust või ta mõtleb oma toodangule? mina pakuksin välja seda, et oleks vähem kriteeriumeid ja et eesmärgid oleksid konkreetsemad, et oleksid kvantitatiivsed meetmed. kui me tahame rohkem nõuetele vastavuse kasutamist, siis peaks olema ka äh, rohkem näitajaid selle kohta, mis näiteks, kui tõhus see siis on. mina toetan siin seda, et Kontrollikoda äh, aitaks luua ühesuguseid sanktsioone kogu Euroopa Liidus, kui äh, juhtudeks, kui äh, nõuetele vastavuse nõudeid ei järgita ja et luua mingi ühine avatud andmebaas, kust saaks rohkem teavet, eh, selleks, et reaalajas erinevates piirkondades arendada nõuetele vastavust. järgmiseks kolleeg Flanagan, palun um,. Uh, thank you very much uh,. I'm... suur tänu uh,. kahjuks ma päris alguses siia ei jõudnud, aga tegelikult eh, kuulasin teid juba ka Eh, teel siia. meie töö seisneb selles, et rahalisi vahendeid kasutataks õigesti, et me tahame luua süsteeme, mis paneks sellega juhtuma. aga samal ajal ei tohi neid inimesi ahistada, kes eh, neid makseid saavad. ma olen ka põllumajanduskomisjoni liige ja isegi pärast viimaseid valimisi, eh, viimaste valimiste ajal seda teemat muudkui tõstatati. kõik kes äh, siin sooviks näha, et Euroopa Liit ikka äh, ei laguneks, siis võtke arvesse, see on üks teema, mis inimesi hulluks ajab. Äh, mitte ainult see, et kuidas reeglitest kinni pidada, aga küsimus on see, et mis need reeglid üldse on. kui nöör ei ole kindla põhjusega, siis puuakse teid sellesama nööriga üles. ehk siis midagi tuleb selles vallas ära teha. põllumajandustootjad ütlevad, et ähm, me millegipärast käsitleme neid justkui nagu vaenlasi vahel. põllumajandustootjad tegelevad oma toodanguga. Nad mõtlevad, kuidas oma päevaülesanded ära teha, nad ei mõtle reeglitele, see on viimane asi, millele nad mõtlevad ja paraku tekib selle tõttu probleeme. mul on mõningaid täiendavaid soovitusi lisaks sellele, mida juba öeldi, näiteks võiks luua ühtse süsteemi Eh, nõuetele vastavuseks kogu Euroopa Liidus. teiseks, see uus loodud organisatsioon peaks looma ühe konkreetse dokumendi, milles on eh, eraldi jaotised iga valdkonna kohta, võib-olla kõlab see teile ilmselgena, aga seda ei ole veel tehtud. ja alapealkirjad peaksid ähm, käsitlemas seda, kui oluline on täpselt selle valdkonna osa kogu ÜPP-st ja see protsentide summa peaks olema sada. see dokument tuleks saata liikmesriikidele ametiasutustele ja siis see dokument peaks pärast nõusolekut olema igasuguse kontrolli aluseks mis tahes liikmesriigis. see oleks ainus dokument, ei mingit dubleerimist inspektsioonist tuleb ka ette teatada, aga mitte nii palju, et sellest saaks, et selleks saaks liialt ette, et selleks saaks liialt ette valmistada. on teatud vallad, näiteks toiduohutus ja nii edasi, kus peab tõesti kontrolle tegema ette teatamata, mujal võib-olla nelikümmend kaheksa tundi ja see oleks suur samm edasi Äh, samuti külaskäigul peaks olema ajapiirang, mis sõltuks äh, tootja suurusest, samuti äh, peaks võtma arvesse seda, kui palju on teatud tootjad juba rikkumisi toime pannud, volinik Hogani välja pakkuda siin ei ole piisav. viimaste Ähm, nädalate jooksul Iirimaal näiteks oli väga hea ilm, aga kuna kasutatakse kalendrit äh, alusena, siis ei saanud mitte midagi põllumajandustootjad teha. sellised riigid nagu Iirimaa äh, paraku ei allu kalendrile alati mina olen näiteks jõululaupäeval näinud, et Iirimaal on neliteist kraadi sooja, aga juulis on seal mõnikord vähem sooja, kolmteist kraadi. ehk siis me tõesti ei saa ette ennustada seda, milline ilm hakkab olema. tundub, et inimesed, kes siia on tulnud, tahavad euroskeptilisust vaigistada, no kujutage nüüd ette, et te lähete, ütlete põllumajandustootjatele, et ehkki ilm on suurepärane, tingimused on suurepärased, siis kahjuks kalender ütleb, et täna ei või tööd teha. ja selle asja üle rõõmustavad ainult Marlene Le Pen ja teised. Ehm, aga sellised teemad muudkui tõstatuvad. samuti ei ole olemas mingisugust edasikaebamisvõimalust, edasikaebamine peaks olema siiski võimalik. Ehm, peaks olema kolmeliikmeline komisjon selle jaoks, kuhu pöörduda ning edasikaebamismenetlus peab olema kiire ja läbipaistev. selline lähenemine annaks süsteemile juurde usutavust ja väga selgelt tuleb ka vahet teha selle vahel, mis on Euroopa Liidu pädevus ja mis on liikmesriigi pädevus. see aitaks lahendada teatud probleeme, mis on selles raportis juba välja toodud, no näiteks see, et järelevalve oleks tõesti liikmesriigiti ühesugune Eh, kaoks ära subjektiivsus, eh, kõneleja ütleb, hakkab kohe lõpetama, eh, selline lähenemine teeks süsteemi lihtsamaks, kõik oleks kvantitatiivne ja siis see, ma ei peaks nii palju sõna võtma, aitäh. Das Wort, das Wort erhält äh... härra Vasku, nüüd äh, põllumajanduse peadirektor, peadirektor, palun suur tänu, proua esimees, härra Miljonis, proua Kadamba, komisjoni liikmed, ma tänan teid selle võimaluse eest äh, vahetada mõtteid Kontrollikoja eriraporti teemal. soovin tänada ka Kontrollikoda härra Miljonist ähm, tehtud töö eest, nende soovituste eest, mis kindlasti panustavad nõuetele vastavuse tõhustamise vallas nüüd tulen juurde see, nende mehhani-, selle mehhanismi ähm, toimimise juurde. tahaksin väljendada, et komisjon on nõus kontrollikojaga selles mõttes, et põllumajandustootjad hakkavad paremini aru saama sellest, et nõuetele vastavus on oluline. ma tahan rõhutada seda, et nõuetele vastavus ei ole Ehm, see vahend, millega panna toimima teisi asju, näiteks loomade heaolu teema või midagi muud, millel peaks olema oma eesmärgid ja oma jõustamismehhanism, nagu eh, varem öeldud, siis nõuetele vastavuse eesmärk on aidata kaasa eh, jätkusuutliku põllumajanduse arengule selleks, et eh, tõsta teadlikkust põllumajandustootjate seas rikkumiste põhjusi analüüsitakse seoses sektoripõhise seadusandlusega lihtsustamisest rääkides ja kogu ÜPP lihtsustamisest rääkides soovin rõhutada, et pärast kahe tuhande viiendat aastat on kogu aeg eh, nõuetele vastavust eh, taas analüüsitud, ümber vaadatud ja ma soovin rõhutada, et kontrollimehhanism on muudetud lihtsamaks, ehm, kontrolli sagedus on ehm, muutunud ühtlasemaks. kui rääkida etteteatamise ajast, siis see on praegu kaks nädalat äh, saagitootjatele, nelikümmend kaheksa tundi loomakasvatajatele ja samuti on suudetud saavutada lihtsustust äh, kontrollvalimite valdkonnas. tahan ka rõhust, rõhutada äh, kohustuslike majandamisnõudeid, neid on vähendatud Ehm, kaheksateistkümnelt kolmeteistkümnele õigusaktile, mida praegu kontrollitakse nõuetele vastavuse raames ja ma tahan ka rõhutada, et GAEX standardite ehm, arv on vähenenud viieteistkümnelt seitsmele, selleks, et keskenduda ehm, standarditele, mida saab päriselt kontrollida ja millel on päriselt arusaadav mõju põllumajandustootjatele, mis on seotud põllumajandustegevusega kui rääkida äh, väikepõllumajandustootjate kavast, siis nend-, nende, nendega seotud tootjad on saanud erandi nõuetele vastavuse raames. ehk siis tegemist on suure lihtsustamise paketiga, mida hakatakse kasutama ja me arvame, et ähm, see pakett teeb keeruliseks selle, et seda saaks veel täiendavalt kuidagi lihtsustada, ilma selleta, et õõnestataks nõuetele vastavust ja selle mehhanismi keskkonnaalaseid eesmärke. ma tahan ka mainida, et komisjon leiab, et need tulemusnäitajad, mida kasutatakse nõuetele vastavuse valdkonnas, on meie meelest kõige asjakohasemad, võttes arvesse seda teavet, mis on praegu kättesaadav Eh, ja lisaks eh, kohustuslike majandamisnõuete kontrolli eh, kasutatakse kooskõlas teiste mehhanismidega, et nende vahel luua sünergiat. komisjon peab samuti väga oluliseks seda, et kontrollimehhanismi tuua sünergiat, kui see puudutab ÜPP-d ja ILAC süsteemi, eriti just GAEK ehk siis maa hea põllumajanduse keskkonnaseisundi kontrolli lisaks saaks paremini vahetada teenistuste vahel teavet ja ka nende teenistuste vahel, kes eh, vastutavad seadusandluse eest selleks, et eh, kõik oleks järjepidevam ja harmoneeritum. mõjuhinnangu raamistikus ja ÜPP tulevikku arvesse võttes uurib komisjon täiendavalt seda, mil määral tulemusnäitajad ja sünergia teiste poliitikatega saaks veel edasi areneda, nagu ma ütlesin, siis palju tööd on juba tehtud, palju on investeeritud, edusamme on tõesti palju, aga seda tuleb veel analüüsida ÜPP tulevikule mõeldes, et mida saaks veel teha nõuetele vastavuse valdkonnas. lõpetuseks, proua esimees, ütleksin, et äh, üks kontrollikoja soovitus oli seotud sellega, et karistused peaksid olema Euroopa Liidu tasandil harmoneeritumad. siin ma tahaksin täpsustada seda, et praeguste reeglite järgi, praegused reeglid on just liikmesriikide kujundatud, selleks et nad saaksid paremini võtta arvesse konkreetseid eripärasid ja Hispaania ja Iirimaa vahel on ju suur vahe teinekord, ehk siis liikmesriikidel peab olema mingisugune manööverdamisruum selleks, et eh, nii arvestada kui ka rakendada karistusi nõuetele mittevastavuse puhul. ja ma tahaksin ka rõhutada, et niikuinii nii, ähm, on olemas eraldi menetlus äh, nõuetele vastavuse tagamiseks ning võetakse arvesse konkreetseid piirkondlikke ja riiklikke tingimusi konkreetses liikmesriigis. soovin ka rõhutada, et praeguse poliitika tõlgendamisel on meil regulaarsed kokkusaamised liikmesriikidega selleks, et ähm, kõrvaldada ähm, mingisuguseid valestimõistmisi seda nii kohustuslike majandamisnõuete kui ka äkide vallas. me teeme koostööd selleks, et harmoneerida, aru saama sellest, mida täpselt oodatakse. aga on oluline see, et liikmesriikidel oleks olemas manööverdamisruum selleks, et ähm, kõik oleks sobivam kohalikele äh, tingimustele, suur tänu! härra Miljonis, palun! Yes um,, Mrs Chair. aitäh! oma soovitustes üritan anda oma panuse paindlikumasse ja paremini sihitatud nõuetele vastavuse süsteemi rakendamisse. tänan raportööri ja tänan kontkomisjoni toetuse eest sellele, aitäh! kuna me peame nüüd päevakorraga jätkama, siis tegelikult oleks komisjoni märkustele nii mõndagi lisada ja me peame selle teema käsitlemist jätkama ning usun, et meil on võimalik ühes või teises küsimuses seda teemat kontrollikoja, kontrollikoda kaasates edaspidi teha. ja selliselt äh, nõuetele vastavuse süsteemi osas mõtteid vahetada ja seda parandada. nii. Äh, loomulikult olen sellega täiesti päri, me peame seda teemaga jätkama. nüüd päevakorrapunkt number viis Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmine ning härra Sassulis on siin. Äh, väga hea meel teid siin näha ning õnnitleme teid asepresidendiks valimise puhul, samuti on siin ase, äh, peasekretär Klaus Velle ja, ja tema kaastöötajad. raportöör on Deniss De Young ning äh, ta saab sõna sissejuhatuseks veel korra. Señora presidenta del Comité de Control Presupuestario. Mm, proua esimees, austatud Euroopa Parlamendi peasekretär, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et mul on veel kord võimalus teie komisjoni ees esineda ning rääkida tööst, mille on teinud Kontrollikoda seoses institutsioonide kulutuste kontrollimistega. mis puudutab kaks tuhat kuusteist iga-aastase ra-, raporti üheksandat peatükki, nagu ma ütlesin, maksed viienda peatüki alusel mitmeaastases raamistikus ning rubriigis halduskulud olid kuus protsenti, seal oli kuueprotsendiline veamäär ning see on arv, mis äh, sarnaneb eelnevate aastate vastavatele näitajatele. me uurisime sadat viitkümmend kahte tehingut, kuusteist nendest olid seotud Euroopa Parlamendiga. eelmisel aastal koostasime aruande, milles analüüsisime probleeme Euroopa Parlamendis seoses fraktsioonide kulutustega ning äh, käesoleval aastal leidsime samu probleeme konkreetse fraktsiooniga seoses. aruanne tõi välja mitmed probleemid seoses kulude väljamaksmisega kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga tegelikult need äh, maksed teostati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vastavalt äh, lepingute menetlusele selle tulemusena teeme ettepaneku, et parlament muudab, muudaks praegust raamistikku maksekohustuste osas fraktsioonidele, sest juhised peaksid olema selgemad fraktsioonidele selles, mis puudutab kulude heakskiitmist ja väljamaksmist ning lepingute sõlmimise menetlusi. aitäh! ning äh, vastan hea meelega küsimustele, kui neid on. aitäh! tahaksin komisjoni nimel juba ette tänada teid meie küsimustele vastamise eest. Te rääkisite vähem, kui teile aega oli antud, aga võib-olla järgmine kord saate pikemalt käsitleda. raportöör Tiion, palun! aitäh! tundub, et peasekretäril on, oleks väga raske siin kõigile küsimustele vastata ning äh, tegelikult on need vastused äh, päris asjalikud ja selged. ent äh, siiski on valdkondi, kus mul on täiendavaid küsimusi. kõigepealt personalipoliitika. meil oli siin mitmeid eri küsimusi, aga konkreetsemalt, kui ma loen leheküljel Luksemburgi kohta, lehekülg viisteist, Äh, puudutab asi koristusteenuste osutamist ning räägitakse neljasaja tuhandesest kokkuhoiust aastas, nelisada tuhat eurot ja mul tekkis küsimus, mis on selle tagajärg äh, siis inimeste töötingimustele, kes seda teenust osutavad, või on siis see kokkuhoid saavutatud mingite muude meetmetega. aga igal juhul see summa tundub päris suur ja me peame mõtlema ka inimeste töötingimustele, kes neile teenuseid osutavad. mis puudutab toitlustusteenust natuke edasi ja sellest räägitakse õigupoolest mitmes kohas, aga mis puudutab eh, seda lepingut, siis vastus oli väga hea, et see on vastuolus Belgia õigusega. samas oleme kuulnud toitlustajatelt, et eh, tegelikult neil on nulltunnilepingud, mitte reaalselt aga sisuliselt, et et nad, nad ei tea eelmisel nädalal, missugune on nende tööaeg järgmisel nädalal. ja kui see on vastuolus äh, Belgia õigusega, siis milline on järelevalve ja nende lepingute täitmine? mis puudutab autojuhte, siis olukord on siin teine, nüüd on nad parlamendi enda palgal ning ma sain aru, et nõuded on siin samuti olemas nende töölevõtmiseks ja töölt vabastamiseks ning äh, see on muidugi, praegu me räägime aastast kaks tuhat viisteist ja see praegune olukord jääb väljapoole seda heakskiidu andmist, aga igal juhul selgitusi poliitika kohta, äh, meetmete kohta, mida on rakendatud autojuhtide palkamisel, oleksid teretulnud. liigun edasi personalipoliitika veel üks valdkond, mille kohta me järelepärimise esitamine, esitasime, oli leheküljel kakskümmend seitse äh, personal, majaväline personal ning äh, te ütlete, et, et äh, seda on võimalik õige selgitada, aga kui ma vaatan peadirektoraate, võtame näiteks Inlaw ja näeme, et seal on ainult kolmsada üheksakümmend viis oma koosseisulist töötajat ja veel rohkem välistöötajaid, sama aga ITEC peadirektoraadi osas e,. ning isegi valdkondades, kus see suhtarv ei ole nii hull, näiteks mm, miks sada kakskümmend üheksa välistöötajat on vaja DGCOM-is, miks kakskümmend kaheksa on vaja veel ühes teises peadirektoraadis, siin oleks tõesti ilmselt kasu selgitustest. lehekülg kolmkümmend nüüd, riigihanked ning küsimus siis kaudselt ka meie esinaisele, sest tema käsitleb uut finantsmäärust. praegune finantsmäärus ei kajasta piisavalt äh, uusi riigihanke reegleid, sellepärast et äh, selle kohaselt on võimalik mitte lähtuda hinnast ja lähtuda jätkusuutlikkuse kriteeriumitest riigihangete korralduse, korraldamisel, nii et kui see olukord on niisugune praegu, siis ähm, selgitab see tõenäoliselt meie küsimusi ning äh, ma heaksin, äh, näeksin hea meelega, et parlament kasutaks riigihankeid jätkusuutlikkuse suurendamiseks. edasi, lehekülg viiskümmend üheksa. siin oli mul küsimus seoses ühe komisjoniga, millega ma kursis ei ole. Euroopa parlamendi nõuandev komitee vanemametnike ametisse määramise küsimustes ja tahtsin küsida, kas seal on esindatud ka töötajad? kellest see komisjon koosneb, see oleks minu küsimus. lehekülg kuuskümmend üheksa, seoses hoonetega, Luksemburgi hoone, kaadhoone. mul on väga raske mõista neid tabeleid mis on esitatud. mõnes mõttes ma saan aru, et me kulutame nüüd hinnanguliselt vähem kui nelisada miljonit kaadhoonele. osaliselt sellepärast ka, et mingeid, mingit renoveerimist ei toimu, aga algne summa oli nelisada kolmkümmend kaks, mis oli eelarvesse kirja pandud, nii et sisuliselt tuleks välja otsekui, et me kulutame sellele hoonele vähem, kui algselt oli ette nähtud ning lükkame renoveerimise edasi, aga siis tekib kohe küsimus, missugused on meie kulud seetõttu tulevikus, palju meil siis tuleb kulutada renoveerimisele, kui me selle edasi lükkame. kas need kulud tulevad äkki suuremad, sellepärast et kui te õigeaegselt ei renoveeri, siis teinekord äh, tõusevad need kulud tulevikus drastiliselt. ning viimased küsimused puudutavad ITEC KAK-i veebilehte ning kaudselt ka juhatust. üldine märkus, äh, mille me välja tõime ka eelmisel korral, oli seotud wifi ühendusega eri hoonetes ning see toimib välja arvatud äh, täiskogu ajal, kui meil on hääletamine. aga endiselt on võrgukoormus väga suur ja kui kõik hakkavad järsku koos ühel ajal saatma sõnumeid, siis asi ei toimi ning äh, tahaksingi küsida, et äh, mis järeldused te sellest teete ning viimane märkus ITEK-iga seoses on see tuntud märkus, et ma tahaksin, mul oleks väga hea meel, kui mul oleks võimalik äh, kirjutada parlamendi lehel, mis huviesindajaid ma siin näinud olen. vastus on väga lihtne, aga see küsimus on väga lihtne, aga vastus on sellele suhteliselt keeruline juhatuse aruandes nii et äh, minu küsimus on väga lihtne, et kui me tahame seda teha äh, parlamendi liikmetega, liikmetena, nagu näiteks volinikud seda teevad, siis äh, mis samme me peaksime selleks astuma? aitäh! tänan! tahaksin anda nüüd sõna kolleeg Sassoolile eh, äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis peasekretärile ja peasekretär saab kohe ka vastata küsimustele. kolleeg Sassooli. aitäh! aitäh, austatud esinaine soovin kõigile meeldivat pärastlõunat ning märgin, et tegemist on väga olulise koosolekuga, sellepärast et eelarve eest vastutava asepresidendina saan rääkida teile suunistest Euroopa Parlamendi juhatuse tegevusele rahas, rahandusaastal kaks tuhat viisteist, majandusaastal kaks tuhat viisteist. olete kindlasti arvudega kursis ja annan sõna ka härra Vellele, peasekretärile, kes saab käsitleda konkreetsemaid küsimusi ja vastata raportööri tõstatatud küsimustele. esiteks tahaksin märkida, et meie lähtepunktiks selles konkreetses olukorras, mis siis valitses, oli julgeolek. parlament pidi muutma oma lähenemist tulenevalt sündmustest, mis toimusid pärast Charlie Hebdo toimetusele toime pandud rünnakuid ning kolmeteistkümnenda novembri sündmusi Pariisis. see muutis parlamendi olukorda, parlament oli seni lahtiste ustega äh, asutus, kuhu kõik praktiliselt said sisse, aga selles uues olukorras tekkis teistmoodi olukord, et meil oli põhimõtteliselt avalik ala, ent me pidime seal tagama turvalisuse ning kogu see turvalisuse ja julgeoleku problemaatika, millest me oleme korduvalt rääkinud, on olnud meie lähtealuseks. ning sellest on tulenenud päris paljud muutused parlamendis ja need on mõjutanud ka eelarvet, sellepärast et see on seotud olnud suurte kulutustega. tahaksin tänada peadirektoraate kes on väga tõhusat tööd teinud siin, tegi Safe ja tegi Inlo, kes tegid suurepärast koostööd ning praeguseks on parlamendi hooned, hoolimata sellest, et et kõik äh, projektid ei ole veel lõpetatud, äh, varustatud äh, vast vajalike turvamehhanismidega. mis puudutab eelarvet, siis meil olid siin ette nähtud vahendid muuhulgas taristu muutmiseks. ehk siis leiti vajalikuks tagada, et parlamenti sissepääsud on turvalised. parlament ei ole loomulikult ainult meie hooned, vaid parlament omab paljusid hooneid ja asub ja töötab kõigis nendes hoonetes ning tulenevalt sellest, et et kõigis nendes hoonetes töötavad parlamendi töötajad, tuleb neid kõiki kaitsta ning ning äh, õnneks Euroopa Parlament, äh, um, Euroopa Parlamendi kõik fraktsioonid toetasid vajalikke muudatusi kõigil tasanditel ja ma tahaksin neid selle eest tänada. teiseks, säästud. tegemist on olulise küsimusega. küsimusega, milles kõik fraktsioonid on ühel nõul. teine oluline väljakutse, võiks seda nimetada, sest äh, me oleme suutnud säästa raha, ilma et see mõjutaks viisi, kuidas toimib parlamendi haldussüsteem ning äh, ilma, et see takistaks parlamendi õigusloomealast tegevust. no loomulikult on siin siiski teatud piirangud meie õigusloomealusele tööle, sellepärast et mõnikord on raske delegeeritud aktide rakendamist kontrollida ja me oleme üritanud siin lahendusi otsida kahe, kaks tuhat kuusteist eelarves. ent äh, päris palju on siin veel vaja ära teha. minu hinnangul on tegelikult investeeringud isegi olulisemad kui säästud. kaks tuhat viisteist äh, vähendasime ühe protsendi võrra meie haldustöökohtade äh, arvu, et pidada kinni institutsioonide vahelisest kokkuleppest, mis oli sõlmitud siis kaks tuhat seitseteist eelarveni kuid Euroopa Parlament on võtnud endale kohustuse järgida sama kokkulepet ka aastal kaks tuhat kaheksateist. mis puudutab toitlustusteenust, siis äh, on siin muutunud strateegia. Euroopa Parlament on selles kokku leppinud ning selle tulemusena on, äh, oleme säästnud raha. Äh, kakskümmend viis muutsime oma teenusepakkujat pärast kahekümne viie aastast perioodi, sisuliselt oli tegemist monopoliga, kes sai avaliku sektori toetust ning see tähendas, et sisuliselt neil puudus igasugune tururisk. ja Euroopa Parlament otsustas, et ta ei soovi selliselt jätkata ning kaks tuhat viisteist eelarvega me muutsime olukorda. see uus strateegia tähendas seda, et kaks tuhat kuusteist avasime erimüügikohad selleks, et äh, mitmekesistada meie pakkumist, nii nüüd on meil mahetoidu müügipunkt ning Vahemere äärsete toitude müügipunkt ning nii eri, eri hoonetes, Mergesi pidi ja teistes äh, hoonetes, kohvikutes. et tulemused on olnud märkimisväärsed ja me ei peaks sellega piirduma, sellepärast et olukord on võimalik edasigi parandada. et me ei tohi jääda puhkama loorberitele, peame turgu edasi liberaliseerima, meil on õnnestunud säästa aastas kaks miljonit eurot nende meetmetega ja me peaksime silmas pidama seda, et me räägime siin avalikust rahast, mille me saame maksumaksjatelt. veel üks asi, millele peaks äh, kindlasti tähelepanu pööramas, olgugi et see tundub olevat kõrvalise tähtsusega. siiski on see väga oluline, see puudutab kastide küsimust, mida kasutatakse dokumentide transpordiks äh, Strasbourgist Brüsselisse. Need täidavad iga kuu kaksteist suurt veoautot. ning äh, nagu algatusraportis äh, kirjas on ja siin ma tahaksin tänada härra Vellet, otsustasime nüüd, et küsime kõigilt parlamendiliikmetelt, kui paljud neist tegelikult seda teenust kasutavad. ning sada viiskümmend või sada kaheksakümmend inimest äh, selgub, ei kasuta enam neid kaste dokumentide transpordiks. kuna tehnoloogia muutub ja areneb, siis loodame, et meil õnnestub äh, veelgi seda kogust vähendada ning äh, sam-, siis väheneks ka raha, mida me selle teenuse eest maksame. ning väheneks ka meie süsiniku jalajälg. sellepärast, et kaksteist veoauto täit dokumente vedada sinna ja tagasi teeb päris palju keskkonnakahju. läbipaistvus. järgmine asi, mis on fraktsioonidele kõigile oluline ühtviisi. ning äh, siin on mul kolm märkust. hiljuti sõlmisime juhatuses ning see protsess algas kaks tuhat viisteist juba, kokkulepe, mis puudutab makseid läbi pankade Euroopa Parlamendi sponsoreeritud külastuste eest. uued reeglid jõustusid käesoleva aasta esimesel jaanuaril, mis tähendab, et äh, maksed on nüüd jälgitavad ja neid on võimalik kontrollida ning asi muutub läbipaistvamaks. kui me räägime kavandatud külastustest, mis on, mida parlament toetab ja mis annavad äh, tuhandetele inimestele iga aasta võimaluse parlamenti näha. teine äh, küsimus on assistentide, äh, assistentide minev raha ning soovisime piirata kohalike assistentide arvu ning oleme seetõttu parandanud assistentide töötingimusi ja tasu, oleme, äh, oleme kehtestanud skaala miinimum- ja maksimummääraga ning äh, muutnud kohustuslikuks selle, et parlamendi veebilehel avaldatakse teenusepak-, kasutatud teenusepakkujate andmed. ning kolmas asi puudutab riigihankeid ja pakkumiskutseid. kõik meie riigihanke menetlused valmistatakse parlamendi administratsioonis põhjalikult ette. tegemist on avatud Euroopa riigihanke, hangetega, millest teavitatakse üldsust väga laialt, läbipaistvus on märkimisväärne. ning tahaksin siin paluda härra Vellel selgitada küsimusi seoses konkursiga autojuhtide kohtadele meil oli kuus tuhat avaldust nendele kohtadele ning kui Euroopa Parlament palkab inimesi, siis peab ta tegema seda loomulikult konkursi vormis, ilma kedagi eelistamata. neljas küsimus, tehnoloogia innovatsioon. ning äh, viimane märkus äh, veel tehnoloogiaga siis seoses, et see võimaldab meil olukorda parandada ning ka raha säästa. puudub kahtlus, et see nii on ning et see loob meile eeliseid majanduslikus plaanis ning ka Euroopa Parlamendi tööplaanis. rääkisin enne dokumentide jagamisest, mis tähendab seda, et meil äh, oleks võimalik kokku hoida osa kulusid, mis läheb kaheteist veoauto sõidutamisele iga kuu Strasbourgi ja Brüsseli vahel. kui ma tulin Euroopa Parlamenti, ei olnud siin mingit wifi't. nüüd on wifi igal pool ning seda tänu EB Mobile projektile, mis äh, võimaldab meil oma või Euroopa Parlamendi poolt meile antud mobiilsed eh, sidevahendid ja arvutid võrku ühendada ning töötada ka väljaspool oma kabinette. praegu töötab parlamendi administratsioon selle nimel, et meil oleks parem tarkvara, toimub tarkvara arendus, mis võimaldaks liikmetel paremini pidada sidet oma kabinettidest Brüsselis ja Strasbourgis, need on küsimused, millega juhatus on töötanud ning millega me kavatseme edasi töötada. ma võiksin näiteid veel tuua, aga ma ei taha teie aega liiga palju kinni panna, aitäh! tänan! tahaksin äh, ma Äh, aga samas ma näen, et äh, ma tahan öelda, et, et ma näen, et mida vähem dokumente on, seda vähem kolleegid on lugenud, nii et äh, nii et ühelt poolt ikkagi see paberi, paberikastid ja, ja et paraku see paberita töö ei ole siiski toonud neid tulemusi, mis, mis ta võiks tuua, sellepärast et sageli inimesed ei ole dokumentidega tutvunud mul on kahju, aga nii see on. härra peasekretär, teil on sõna. aitäh. pädev äh, asepresident rääkis juba olulistest arengutest, mis on seotud äh, eelarveaastaga kaks tuhat viisteist või muidu aktuaalsed on. näiteks rääkis sellest, et enam sularahas ei, ei maksta rahasid äh, välja külastajate rühmadele, see oli muuhulgas, oli selle kohta väga kriitiline arvamus äh, siseauditist. ning äh, on ta, on määratud ka kümne, on määratud ka tase, millest alates tuleb toitlustuskulude osas teha pankade kaudu ülekanded. Äh, raportööril oli oluline see voluntary footprint küsimus, millega on arvestatud juhatuse otsuses ning sellest on eelarve, seda on eelarve kontrolli komisjon ka kasutanud ke,, käsitlenud. esialgsete arvude alusel, mis meil on eh,, ehitus ja muud kulud, tundub, et tõenäoliselt äh, jääme me ehituskulude äh, osas paari nelja miljoniga tõenäoliselt võitu, aga me ei, ei tohi veel äh, võib-olla liiga vara hõisata. ent tundub, et pigem tulevad need projektid meile odavamad kui kallimad. me ei tohiks unustada ka sada protsenti CO2 tasakaalustamist, mille juhatus välja pakkus ja vastavad, aga samas need vastavad hinnad on langenud märkimisväärselt. nüüd kakssada viiskümmend tuhat oli meil selleks ette nähtud ja sellest jääb üle. härra De Jongi küsimused Luksemburgi osas, Luksemburgis äh, säästud seoses koristusteenusega. Luksemburgis üritame me saavutada seda, et äh, ei koristata kõike kogu aeg, et kõik ei pea kogu aeg olema võrdse tasemega puha, ei pea iga asju iga päev koristama, sellepärast et see põhjustab ka keskkonnakoormust ning lisaks kuludele, seetõttu ei, ei pea siin muretsema töötingimuste üle. teine küsimus, meile teadaolevalt ei ole mingeid nulltunnilepinguid Äh, me oleme selgelt osutanud, et need on keelanud, keelatud, kui see oleks niimoodi olnud, kui me oleks selliseid asju avastanud, oleksime kohe sekkunud, aga sest me jälgime seda äh, pidevalt. nüüd autojuhid. juhatus võttis vastava otsuse vastu ning täiskogu eraldas vahendid selleks, arvestades seda erilist olukorda turvalisuse plaanis, muuhulgas ka Brüsselis olid probleemid Strasbourgis äh, ka kuni eelmise nädalani seoses äh, sellega, et äh, väideti, et ei ole tagatud miinimumpalk autojuhtidele. loomulikult siis me peame sekkuma ning Belgia firma seetõttu siis, kuna me loob, kuna me selle küsimuse tõstatasime, loobus sellest äh, teenuse osutamisest äh, Strasbourgis ning me lähtume praegu sellest, et vähemalt kuusteist, kuueteistkümnest erinevast riigist inimesi on, tuleb meil tööle ning äh, seoses juhtidega, kes meil siiani tööl olid, on kakskümmend üks praeguseks konkursi läbinud kaheksakümne seitsmest, nii et umbes veerand. kokku on umbes sa-, äh, sada kümme ette nähtud, umbes kolmekümne võrra siis see arv suureneb. ning kui, kui mõelda sellele, et varem oli meil tööl palju pensioniealisi juhte, kes ei olnudki huvitatud täistööajaga töötamisest, siis võib praegu lõpuks paika saada mõistliku süsteemi. mis puudutab teie küsimust majaväliste töötajate kohta, siis see on õigustatud. selgelt nende arvude taga peituvad erinevad olukorrad, näiteks osaliselt puudutab see Inlos koristajaid, samas on tegemist valdkondadega, mida me tõesti peame kriitilise pilguga vaatama, üks niisugustest valdkondadest on e-tech, informaatika, et kui siin liiga palju majaväliseid inimesi on, siis mingil hetkel kaotame selle teenuse üle kontrolli, sellepärast et et meil on ikkagi vaja oma suutlikkust, oma pädevust, et oleks võimalik hinnata, mis teenust meile ja mis kvaliteediga osutatakse, seetõttu oleme kahe või kolme aasta lõikes ja saime vist kuueteistkümne täiendava töökoha jaoks äh, loa ning oleme mitukümmend väliskonsultandi kohta kaotanud, selleks et äh, säilitada kontrolli teenuse osutamise ja kvaliteedi üle. mis aga mulle endiselt muret valmistab, on see, et äh, viimastel aastatel oleme üritanud oma töötajate arvu vähendada ühe protsendi võrra aastas isegi üle ühe protsendi on meil see toimunud aga see, kui äh, me ei hinda nende äh, kui, kui me ei muuda ka nende vajalike täidetavate ülesannete mahtu, siis äh, tähendab see, et me peame väljastpoolt teenust sisse ostma, mis ei pruugi anda sama kvaliteeti või tekitab muid riske, nii et minu hinnangul mina soovitaks eelarvepädevale asutusele seda, et pigem peaks määratlema meie käsutada olevad finantsvahendid kuidas äh, neid äh, vahendeid nüüd kasutada, kas võtta koosseisulisi inimesi tööle, ametnikke tööle või, või mitte, see on konkreetne juhtimisküsimus, vastasel juhul me soodustame just seda ohtu, millest te rääkisite. mis puudutab rohelisi riigihankeid, siis ei ole see veel siduv, aga me oleme mitteametlikult paika pannud märkimisväärsed protsendimäärad, mida me soovime iga-aastaselt suurendada lepingute osakaalu osas, milles me rakendaksime rohelist riigihanget. kui ma õigesti aru sain, siis oli teie küsimus äh, seoses äh, nõuandva komisjoniga kõrgete ametnike osas äh, Te küsisite, kes sinna kuuluvad, peasekretär, asepeasekretär ja personali peadirektor pärast Francesca Rati lahkumist on seal ainult mehed ja kuna see nii on, siis otsustasin ma eelmisel nädalal Inlo peadirektori nimetada selle komisjoni alaliseks liikmeks, selleks, et ei oleks tegemist ainult, ei oleks puhtalt ühepoolse olukorraga sugude tasakaalu plaanis selles kogus Te küsisite veel seoses äh, kathoonega Luksemburgis. meie jaoks on esimene kord tegemist äh, olukorraga, kus parlament ise nii keerulist ehitusprojekti rakendab ning äh, mina olen ühe pereelamu kunagi ehitanud ja see, seetõttu mul on lihtne ette kujutada, milline see väljakutse on kui me võrdleme aga seda teiste sarnaste projektidega, siis edeneme me päris hästi, Euroopa Keskpank alustas samasuguse eelarvega, aga sisuliselt kulus neil märkimisväärselt üle ühe miljardi. praegu oleme kulud, ettenähtud kulude raamides, aga aga see on tähendanud, et me oleme pidanud järjest kohandama öö, äh, oma tegevust, ent eesmärk on jäänud samaks, kolmele tuhandele inimestele töökohad, Luksemburgis on meil kaks tuhat kakssada inimest, ning äh, lisanduvad veel, veel täiendavate funktsioonidega inimesed ja väliskonsultandid ja meil on loomulikult eesmärk siis kolm tuhat, äh, kolmedale tuhandele inimesele kaasaegsed töökohad, selle juurde me oleme jäänud, ent äh, oleme täpselt, täpselt kasutanud sama määra, mis Brüsselis inimestel on, üksteist ruutmeetrit ning oleme kindlaks määranud, et, et see uus äh, hoone peaks olema kolmele tuhandele inimesele piisav, see tähendab, et praegu on meil vaja, meil sisuliselt puudub vajadus selle vana katthoone järele. juhatus otsustas, äh, et see küsimus lahendatakse äh, järgmise parlamendi tegevuse alguses, sest võib-olla, et vaatenurgad muutuvad, võib-olla toimub mingi laienemine, mis iganes, aga aga praegu pigem Brexiti kontekstis tundub suundumus olema hoopis vastupidine, nii et me tõenäoliselt saame lähtuda sellest, et seda vana hoonet meil enam vaja ei ole aga see on nüüd minu arvamus ja juhatuse otsust siin veel ei ole, siis meil pole vaja seda hoonet ka renoveerida, aga kaks tuhat üheksateist tuleb teha otsus, mis sellest hoonest saab. ent ent kindlasti siin viimasel hetkel täiendavaid ootamatuid kulusid sellega seoses ei tule. meil on nelisada kolmkümmend kaks miljonit ülemmäär äh, nende kulude osas ning äh, kuna meil on praegu ainult üheksakümmend protsenti nendest kuludest realiseeritud, siis on meil veel mänguruum ka. kui tekib näiteks mingeid õigusvaidlusi seoses võimalike kulutustega täiendavalt ning äh, seoses eh, täiskogu ajal wifi probleemidega kaalume seda võrgukoormust. Eh, mis puudutab liikmete veebilehte, siis on tegemist aruteluga, mille me eelmine kord juba pidasime. et isiklikult ma usun, et see lahendus on õige, töörühm ei ole seda praegu veel käsitlenud, aga peaks olema igal juhul võimalik liikmetele, kes seda soovivad, eh, tagada mingi tehniline lahendus, mis seda võimaldaks suur tänu! nüüd tahaksin anda sõna eh, ei, audiitorile tema aruande tutvustamiseks. suur tänu, proua esimees. ja komisjoni liikmed, kõigepealt ma sooviksin teid tänada selle võimaluse eest, ma saan oma iga-aastast aruannet aastaks kaks tuhat viisteist tutvustada. nimelt eh, finantsmäärus näeb ette, et siseaudiitor eh, koostaks iga-aastase aruande ja räägiks siis ka soovitustest ja ka, ja erinevatest meetmetest, mida seoses soovitustega on tehtud. ja ma siis räägiksingi siseaudiitori tegevusest aastal kaks tuhat viisteist, nii et eh, jagu kaks räägib siseaudiitori rollist, et see on sõltumatu ja et tema auditid äh, on taga, lähtuvad Euroopa Liidu õigusest. ja jagu kolm räägib ka, milline tööd viidi ära, viidi läbi aastal kaks tuhat viisteist ja äh, teie siseaudiitor koostab ka töökava, mis lähtub siis äh, kogu organisatsiooni riskihinnangust ja ja riskihinnangu eesmärgiks on siis prioritiseerida oma ressursse, et saaks need suunata just nendesse valdkondadesse, kus oht on suurem. aga nüüd siis aasta kaks tuhat viisteist juurde. ja aastal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist me panime siis ka märk, paika prioriteedid, mis oli siis tegevuse sujuv jätkumine ja see on oluline, et institutsioon saaks võimalike kriisidega tulevikus hakkama, mis võib mõjutada tema äh, tegutsemist kesk, keskpikas perspektiivis. ja üldise auditi eesmärgiks oli ka vaadata, kas, äh, kuidas on äh, korraldatud tegevuse sujuv jätkumine ja kas ka juhtimiskord vastab nõuetele ja parlamendi ähm, halduse osas me nägime ähm, nelja ähm, ettepanekut, see puudutas siis võtmerolle, samuti selgem institutsionaalne suunis kõikidele nendele, kes puutuvad siis kokku nende ähm, rollide klassifitseerimisega ja siin tuleb arvestada ka äh, Äh, erinevaid äh, seoseid peadirektoraatide vahel ning edasi praktilised meetmed, mis tuli äh, kindlaks määrata, see puudutab siis ka koordineerimist kriisi haldamise BCM-i puhul. samuti kommunikatsioon sidusrühmadega, samuti erinevad töökorraldused ja teadlikkuse tõstmine ja koolitus ning neljas valdkond puudutas erinevaid meetmeid, mis puudutas institutsioonide vahelist koostööd BCM-i puhul ja see puudutas siis ka erinevaid ähm, teistele institutsioonidele osutatavaid teenuseid. ja ähm, me koostasime ka äh, peasekretäridega äh, tegevuskava ning ähm, seal olid kaksteist meedet, kuuega me jätkasime. ja ma sooviksin äh, tänada selle suure pühendumuse eest, millega kõik osapooled tegelesid BCM-i pärandamisel ja nagu eelnevatel aastatel, siis sise, suur osa siseaudiitoritest äh, tegelesid just äh, äh, finantsnõuetele vastavusega ja hinnati ka vastavaid haldustegevusi, vaadati, kui tõhusad olid erinevad tegevused. ja see vastab ka käitumisjuhendile ja see vast-, siin kontrolliti ka, kas see vastab ka multilingualismi ees, eesmärkidele, samuti ähm, vaadati vastavat ressurssi ja audit ka kinnitas, et ähm, tõlke peadirektoraat ähm, vastas mitmekeelsuse nõuetele ja ka erinevate teiste eesmärkide nõuetele. samuti ehm, me vaatasime, kuidas erinevaid protsesse veel tõhustada, see puudutas aruandlust, mis puudutas siis ehm, suuniste käitumisjuhendi rakendamist, samuti Ähm, äh, mis puudutab korrektset äh, infot, korrektse info edastamist tõlkidele, nii et äh, tõlkidel oleks olemas kogu info olemas töö ajal edasi koosolekuruumide tõhusam majandamine ning siin me vaatasime ka, et kuidas tegelikult ruume kasutatakse, kuidas seda tõhustada ja edasi Ehm, mis puudutab erinevate määruste kohaldamist, ehm, eeskirjade kohaldamist koosolekutele, kus toimub tõlge. ja ehm, me töötasime välja neljateistkümne meetmelise tegevuskava, kolmteist neist siis ka lepiti kokku vastavate talitustega ning ülejäänud osas räägivad seda läbi vastavad peadirektorid ja kaks tuhat viisteist me vaatasime läbi ka uue finantshalduse süsteemi ja see käsitles eelkõige just ähm, hankeküsimusi ja samuti äh, ka alltöövõttu ning äh, tegevuskava äh, hõlmab kahte valdkonda, kõigepealt, et tõhustada siis lepinguliste mm, suhete küsimust ja samuti, mis puudutab projekti haldamist, selleks, et tõhustada mm, projekti läbiviimist. ja ja äh, finantspeadirektor äh, on, on, peadirektoraat on üle võtnud siis ähm, vastutuse ka erinevate äh, tegevuskava meetmete läbiviimise eest ning mis puudutab ähm, nüüd tulude poolt ja rahastu poolt, siis siin me jälgisime just ähm, võlgade haldamist ja siin on võetud väga olulisi algatusi selleks, et neid protsesse ähm, voolu joonestada ning ähm, me oleme näinud, et ähm, siin on arvestatud ka audiitori soovitustega, mis puudutab siis ka õiguslikke sätteid äh, võlgade lahendamisel, äh, samuti vastavate ametnike kaasamist äh, tüüpiliste juhtumite haldamisse samuti, mis ähm, käsitleda võlgasid, mis on seotud äh, personaliga ja, ja äh, samuti, et äh, käibemaksuerandit koheldaks ühtemoodi kogu institutsioonis. samuti me vaatasime IT-protsesse ja kuidas kasutatakse ka IT ähm, turvalisust ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vaadati ka läbi ähm, erinevate tegevuste tõhusus ning me nägime, et DJ ITEC on võtnud väga olulisi algatusi selleks, et IT-teenuste äh, haldamist parendada, kasutades parimaid tavasid ning ähm, siin on tõhustatud ka erinevaid algatusi erinevates äh, valdkondades see puudutab eelkõige meetmeid selleks, et vähendada äh, katkestusi IT-valdkonnas ja samuti vaadati, kuidas äh, ähm, eriolukordi, erandolukordi hallati. ja äh, samuti tegeleti aegunud IT-lahendustega. ja, ja siinkohal me töötasime välja kaheksa meetmelise tegevuskava IT IT peadirektoraadiga. ja siin ähm, nendes kontrollimeetmetes äh, kaasati ka ähm, siseaudiitor äh, ja välisvaatleja, vaatamaks läbi erinevad ähm, ka tuleva, tulevased auditid just IT-turvalisuse valdkonnas ja aruanne toob äh, positiivselt välja, et äh, seitsmemeetmeline tegevuskava, mis oli ära toodud ka juhatuse äh, protokollis, toob välja, et üldine IKT turvalisus on väga hea samuti me vaatasime, millised on eelnevate auditite mm, välja toodud mm, soovitused, kuidas nendega on edasi mindud ja ja samuti meie audit näitas, et mm, eelnevatest meetmetest äh, olid lõpule viidud äh, suurem osa ning mis puudutab siis äh, seda jätkutegevust, et äh, mis puudutab veel lahtiseid küsimusi, olulisemaid riske, siin äh, see vähenes kolmekümne ühelt üheteistkümnele. ja mõningad pikaajalised teemad nendega tegeletakse veel järgnevates auditites ning ähm, tegevuste puhul, mis lõpetati aastal kaks tuhat üheksateist, oli äh, seitse neid, äh, sellist, mis on seotud institutsioonilise äh, riski vähendamisega ja sellega siis arvestatakse ka tulevastes riski haldamisprotsessides. iga-aastane aruanne näitas ka ähm, millised on tulemused kvaliteediprogrammiga, sellega tegeleti ka aastal kaks tuhat üksteist ja ka viim-, viiakse siis läbi see ka aastal kaks tuhat kuusteist, selline hindamine ja IIS töötab vastavalt kõige kõrgematele professionaalsuse standarditele ning siin aruandes tuuakse välja ka riskikontrolli protsessid ja selgitatakse seda, kuidas paneel on struktureeritud, kuidas see toimib vastavalt parimatele tavadele eh, ja mm, kuidas ta on kaasatud hal-, haldamisse. Ehm, edasi, siin vaadatakse ka, kuidas kaks tuhat viisteist aasta tegevused eh, tagavad riski haldamise kontrolliprotsessi tõhususe kõige olulisemates valdkondades. ja lõpetuseks siseaudiitor kinnitab, et aastal kaks tuhat viisteist siseturvalisus kuidagi ähm, ohus ei olnud ja siinkohal ma sooviksin tänada nii paneeli liikmeid kui ka peasekretäri, kes ähm, abistasid meid meie töös ja sooviksin tänada ka suurepärase koostöö eest kõiki partnereid, aitäh! suur tänu selle väga olulise aruande eest ja mul on kõnelejate nimekirjas viis kolleegi ja ma paluksin, et äh, Äh, piirduksite kahe minutiga, palun, härra Pauk kõigepealt. Äh, äh, suur tänu. ma sooviksin ka tänada peasekretäri nende vastuste eest meie küsimustele. nii et suur tänu nende vastuste eest, ma, aga mul oleks ka mõningad jätkuküsimused, tegelikult meil on päris pikk loetelu, aga sellegipoolest ma piirdun vaid kolme-nelja küsimusega. kõigepealt puudutab suitsetamisruume, et kas see on tõesti hästi kulutatud raha, et me kulutame seda suitsetamise peale? et me saaksime neid kulusid vähendada selle suitsetamiskuubiku kohta ja oma vastustes te ütlesite, härra Peeser, et meil on kaks neid suitsetamiskuubikut, aga minu meelest Brüsselis on kaks ja ja vähemalt kaks ka Strasbourgis, et võib-olla saaks natukene selgitada, kui palju neid täpselt on, neid suitsetamiskuubikuid. ja lisaks nendele äh, kulude küsimusele on see seotud loomulikult ka tervishoiu küsimusega, et kui me sooviks ka teada, kui palju te olete kaebusi saanud sellega seoses, kus need kuubikud asuvad. et võib-olla teil praegu vastust ei ole, aga eks saaksite selle vastuse meile hiljem saata. teine küsimus see puudutab ähm, hankeküsimust ja meie reisibüroosid, nii et arvatavasti te olete saanud äh, terve loetelu erinevatest probleemidest äh, meie reisibürooga. ja ma saan aru, et tuleb uus äh, hange aastal kaks tuhat seitseteist reisibüroodele, ehk te saaksite siis ka täpsemalt rääkida sellest hankest. ja kõige olulisem, et kas oleks võimalus ka pidada nõu nendega, kes reisibüroo teenuseid kasutavad, sellepärast et äh, me oleme iganädalaselt ähm, nende teenuseid kasutamas. ja edasi, mis puudutab ähm, äh, hüvitusi äh, Strasbourgi missioonideks, et te ütlesite, et et te soovite kindlasummalist hüvitist ette näha assistentidele Äh, Strasbourgi missioonideks. ja lõpetuseks. GA, et äh, ma ise tulen Ühendkuningriigist ja, ja minu jaoks on läbipaistvus GA-de puhul äärmiselt oluline ja ma tean, et ähm, kolleegide jaoks on natukene keeruline seda süsteemi jälgida, aga aga ma kardan, et võib-olla äh, kolleegidelt on äh, keeruline nõuda seda, et nad iga-aastaselt sellega tegelevad, aga ma sooviksin teada, kui paljud ähm, äh, liikmed üldse on oma kuludest üle jäänud äh, vahendid äh, tagasi äh, andnud nendest üldhüvitistest, mida nad saavad. et kui teil praegu ei ole seda vastust, siis võib-olla saate selle hiljem anda. kolleeg Tamas, palun. Tudnak a tájékoztatót, csatlakozom Derek von kollégához. Suur tänu kõigepealt ma sooviksin tänada teid selle saadud info eest ja ma sooviksin ka peasekretäri tänada nende vastuste eest ja loomulikult sooviksin ka härra De Jongi tänada tema äh, raportist ja mis puudutab küsimusi, siis meil on terve rida küsimusi nimelt, mis puudutab äh, infobürood, parlamendi infobüroo sest finantsaruanne näitab, et parlamendi infobüroo küm-, ähm, kulutab ähm, kümme kuni kakskümmend protsenti äh, kuludest ähm, millelegi muule. nii et meil on väga suured kulud Euroopa Parlamendi infobüroodes erinevates liikmesriikides just äh, üüriga seoses ja see on äh, tegelikult äh, väga kehv, sellepärast et kümme, kakskümmend protsenti nad saavad ainult oma põhitööle kulutada ja praktiliselt ülejäänud kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti eelarvest läheb üüridele nii et äh, kümme, kakskümmend protsenti jääb siis ainult eelarvest üle ja ma arvan, et me peame siin ikkagi midagi muutma. parlamendil on kolm asukohta, Brüssel, Luksemburg ja Strasbourg. ja ma ei usu, et on vajalik äh, kolmes kohas äh, sellist infobürood säilitada ja nüüd Euroopa Parlamendi veebilehe kohta ka küsimus siin on ka äh, eakamaid inimesi nagu mina, kes on juba äh, üle viiekümnesed, aga Euroopas on ka palju noori ning äh, nemad tegutsevad eelkõige just mobiilseadmetega ja nad ühenduvad internetiga tänu oma nutitelefonidele, iPhone'idele, iPadidele ja parlamendi veebilehekülg on äh, selline, millega on väga keeruline ühendust saada nutitelefoniga või iPadiga, nii et see on lihtsam kasutades sülearvutit. et loomulikult veebilehest on äh, meile väga suur kasu ka meile kui parlamendiliikmetele, sest tänu sellele me saame ka suhelda teiste institutsioonidega, aga sama oluline on ka see, et miljonid Euroopa kodanikud saaksid ka lihtsasti ja kiiresti juurdepääsu parlamendi veebile, sellepärast et praegu mobiilseadmeid kasutades on äärmiselt keeruline saada ühendust selle veebilehega ja seetõttu me peaksime töötama selle nimel, et mobiilseadmetele ka, ka, mobiilseadmeid kasutades oleks ka lihtne saada juurdepääsu sellele veebilehele ja nüüd ma ei sooviks rääkida mitte meie äh, hoonepoliitikast ja ka mitte meie turvaküsimustest, mis on ka oluline, vaid ähm, enne aastast kaks tuhat neli olid ähm, juhtivad ametnikud äh,, juhtivad ametnikud, kes tulid äh, nii-öelda vanadest liikmesriikidest ja äh, ja peale aastat kaks tuhat neli lisandusid uus kümme liikmesriiki ja, ja nüüd me näeme, et tasakaal ei ole tagatud tegelikult haldusstruktuurides parlamendis uusi, uutest liikmesriikidest pärit ähm, töötajaid tippkohtadel on vähem. see tasakaal tuleb ikkagi saavutada et tippkohtadel on eelkõige just äh, inimesed, kes on pärit liikmesriikidest, kes olid liikmesriigid juba enne aastat kaks tuhat neli. kindlasti on tegu suurepäraste kolleegidega, aga sellegipoolest äh, meil on liiga vähe tippkohti, tippametnikke, kus äh, oleksid ametis inimesed uutest liikmesriikidest, et see tasakaal tuleks ikkagi saavutada. kolleeg Staes, palun suur tänu, esimees. ja ma äh, sooviksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, kõige peasekretäri, asepresidenti ja audiitoreid. ja mul oleks neli küsimust, kõigepealt äh, see äh, üldised ähm, hüvitised, siin juba räägiti sellest, nii et te teate, et eelmisel aastal sooviti saada täielikku läbipaistvust selles küsimuses ja härra Herbrandi ja ka teised kolleegid on eelmisel aastal ka juba soovinud, et neid teenistusi äh, rohkem kontrollitakse, aga ma ei näe, et siin midagi ära tehtaks. et te võite loomulikult mulle peab sekretär vastata, et sellega tegeleb juhatus, jah, see on õige, et, et et te ei saa loomulikult nõuda, et juhatus midagi teeks, aga samas me teame, et teie peasekretärina ikkagi omate ka väga olulist häält juhatus tähendab, et te saate arutelusid käivitada ja erinevaid märgukirju esitada ja sooviksin teada, et miks te ei ole selles küsimuses olnud proaktiivsem, sellepärast et see on arutelu, mis on käimas siin parlamendis ja avalikkuses ka juba aastaid, nii et ma arvan, et siin oleks ikkagi vaja tegutseda. teiseks, meil on äh, äh sekretäriaadis äh, ka äh, Ähm, selline süsteem, kus kasutatakse, ostetakse sisse erinevaid äh, teenuseid ja see tähendab, et äh, siis ähm, tuleb kasutada ka äh, Maksuameti nagu teenuseid, nii et tema tagab selle, et siis ka erinevaid makseid makstakse, aga, aga Belgia, ma võin teile öelda, palju Belgia maksab nendele maksuasutustele, nimelt see Belgia oma läks pankrotti ja seetõttu ei saa Belgia vastavaid ametnikke ähm, sisse osta, sellepärast et ei ole enam ühtegi ametnikku, kes seda äh, ülesannet sooviks enda peale võtta, nii et äh, me teame, et meie administratsioonis selline probleem on juba paar maa-, äh, kuud ja edasi. ma tegelen ka Euroopa Majandus- Sotsiaalkomitee ja regioonide komitee mm, mm, mm, koostatavate raportitega ja nemad soovivad, et Euroopa Parlament ja nende institutsioonide vaheline koostöö paraneks ja seda mitte ainult ähm, parem teabevahetus ja andmevahetus ja parem koostöö, vaid nad soovivad ka koostööd parandada näiteks selles osas, mis puudutab hoonete kasutamist, tõlketeenuse kasutamist ja koostöö lepingus räägitakse tõhusamast koostööst Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel. nii et kas te saaksite rääkida midagi rohkemat selle tõhusama äh, koostöö kohta ja lõpetuseks äh, poliitilised äh, fraktsioonid ja sihtasutused, fondid, me teame, et see on, siin probleeme on nendega, et teie koos juhatusega olete terve rea meetmeid võtnud ka seoses ka mõningate artiklitega meie meedias, see on väga positiivne, aga samas juulis eelmisel aastal te ehm, tulite välja ka kriteeriumidega, mille alusel siis keelduda ehm, poliitiliste parteide tunnustamisest, et, et, et seal oli näiteks, et ehm, erinevaid ettepanekuid, liikmete arv ja nii edasi, seitse kuni kakskümmend seitse ja siis ja ja äh, see puudutas ka piirkondlikku taset, äh, et äh, piirkondlik tase ära kaotada, aga mina räägin siin Euroopa Vaba Liidu poolt ja ma olen Roheliste liige ja ma tean, et seal on piirkondlik esindatus äärmiselt oluline ja see lihtsalt ära kaoks ära, see tähendaks seda, et see partei kaoks ära, samas kui tegu on väga hästi toimiva parteiga, väga hästi toimiva äh, Äh, poliitilise sihtasutusega ja nad on olnud ka Euroopa Parlamendi liikmed kunagi, et kas see tähendab siis seda, et nad kaovad ära, kuigi te teate, et tegelikult on ähm, väga palju ka väiksemaid Euroopa parteid, parteisid, keda nüüd karistatakse selliste kriteeriumidega ja samas me teame, et erinevate kingitustega siin pettusi läbi viiakse ja et parlamendiliikmed annavad oma allkirju kuhugi, kuhu nad ei peaks allkirju andma. nii et kas te olete nõus sellega, et, et kõik eh, parlamendiliikmed, kes allkirja annavad, ükskõik kas tegu on Euroopa tasandi siseri, siseriikliku või piirkondliku partei esindajaga, et nad siis ka oma eh, allkirja annavad ja samas on vaja äh, taastada ka ähm, läbipaistvus äh, nende erinevate poliitiliste annetuste osas, kuni ka nende osas, mis on äh, väiksemad kui kaks tuhat eurot, et sellepärast, et siin me näeme, et tegu, tegeleda mitte ainult rahapesuga, vaid äh, ka mm, oluliste äh, annetustega mm, fondidelt äh, ja erinevalt juriidilistelt konstruktsioonidelt, kes näitavad, et nad võib-olla teenivad aastas nelikümmend kaheksa eurot, aga samas nad teevad annetuse kaksteist tuhat, et siin on erinevaid vorme, me oleme näinud parfümeeriast ja nii edasi. siin on ikkagi olulise petustruktuuriga tegu. proua kolleeg Ajala Sender, palun suur tänu, proua esimees. härra Kalven, ma loodan, ma nüüd ei tööta teid sellega, aga järgmine kord võiks siseauditi raport eh, olla, ma ei ütleks, et natuke nagu eh, lühem, aga, aga seda peaks esitlema siis, kui ka päriselt mingi probleem on, sest et muidu tekib mulje, et nagu midagi oleks valesti, ehkki tegelikult ei ole. ma tänan kõiki kõnelejaid. nägin või õigemini kuulsin ettepanekut ähm, hoonete renoveerimise kohta. ma arvan, et seda on juba aastate jooksul proovitud teha küll, aga kui palju see renoveerimine maksma läheb? Äh, mööbel näiteks, sisustus. võib-olla mõned parlamendiliikmed võiks öelda, et nad ei taha, et äh, renoveerimistöid tehtaks, sest nad ei pea seda vajalikuks. siis pakuti välja üks uus projekt Jean Monnet Akadeemia tarbeks tahaksin teada, milles see projekt seisneb, see ei olnud aastaks kaks tuhat viisteist, aga ma tahaksin teada, miks me proovime konkureerida ülikoolidega ja, ja instituutidega teistes kohtades, mis selle kõige eesmärk on? äkki te saate mulle selle kohta teavet saata ja ka teistele teavet, enne kui mingi kindel otsus tehakse, selleks et me saaksime ka oma sisendi anda. nüüd, kui rääkida autojuhtidest, siis taaskord on käimas selline värbamisprotsess mina arvan, et need autojuhid, kes on olemas, kes meid tunnevad, kes tegelikult ka meiega koos töötavad, see on, need on ühed inimesed, aga teised uued inimesed, kes ei tea, kuhu nad peavad minema, kellel peavad instruktorid kaasas olema, nad ei tea, kuhu nad lähevad. ma arvan, et me peame tagama et meil oleks olemas ka keeleeksam, sellepärast et kõik inglise keelt ei kõnele. lisaks peaksime me ka mõtlema, mõtlema Türgis nädala ümberkorraldamisele, et kuidas rohkem säästa. me oleme muudatusi teinud Ehm, äh, pro-, oleme ka proovinud säästa, aga siis me Türgis nädalal lähme tagasi koju. Ehm, aga ma tahaks teada, kuidas sellise reorganiseerimise tagajärjel säästetakse, kui palju säästetakse, seda teavet oleks huvitav kuulda, äh, sest et selline reorg põhjustab omajagu stressi. siis komisjonidelt küsitakse seda, et eh, nad ennustaksid seda, mis saab Brexitiga, kas te oskaksite selle kohta midagi öelda? Eh, kui rääkida assistentidest, siis eh, me tahtsime, et ahistamiskomisjonis oleks assistendid esitatud, esindatud, samuti assistendid peavad Strasbourgis kohal olema. millal see kõik juhtub, aitäh? kolleeg Ali, palun. Thank you, madam chair, dear colleagues aitäh, proua esimees, ütleb härra Ali. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oli assigneeringuid kokku üle ühe miljardi euro. see oli peaaegu kakskümmend protsenti MFF-i viiendast peatükist ainult alla ühe protsendi kulutustest tuli ära jätta. aga oluline on see, et kuidas neid rahalisi vahendeid kasutati ja missuguseid tulemusi saavutati. kui rääkida vastustest kirjalikele küsimustele, siis me saime väga selgeid detailseid vastuseid ehm, erinevate parlamendi tegevuste kohta. aga sellegipoolest ma tahaksin, et teatud teemasid veel täpsemalt selgitataks me oleme kirjalikes vastustes kuulnud palju prioriteetidest, eh, parlamendi siseauditist, aga me tahaksime kuulda rohkem välisauditi modaalsustest. teiseks, kui rääkida hoonete eh, lepingutest ja nende kulu tõhususest, siis hankefaasis saime me aru, et Ähm, antakse kolmkümmend punkti selle eest, kui vastatakse teatud kriteeriumitele, sealhulgas keskkonna ähm, näitajad ja madal energiatarve, sealhulgas ka see, et asbesti ei kasutataks ähm,. aga tundub, et need on valikulised kriteeriumid, miks ei ole need kriteeriumid kohustuslikud? lõpetuseks, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olid paljud parlamendi inimesed seotud mingite koolitustega. ehkki koolituse maksumus inimese kohta on umbes mõistetav, mõistlik, siis ma tahaksin küsida, et mis on täpselt see lisaväärtus, mida need koolitused parlamendile andsid, aitäh! härra eh, Kõrbrandi, suur tänu proua esimehele, suur tänu ka peasekretärile ja ka asepresidendile teie sõnavõttude ja vastuste eest. ja mina keskenduksin eelkõige just nendele üldkuludele, üldhüvitistele. mitte sellepärast, et see on väga oluline element, vaid ka sellepärast, et see on äh, minu jaoks äh, sümboliks selle kohta, et äh, kui võimetud me oleme ennast reformima, sellepärast et me oleme sellega juba aastaid tegu, tegutsenud, nagu ka eel, eelnevad kolleegid juba ütlesid, ja ikkagi vaatamata sellele, et iga aasta me võtame täiskogus vastu resolutsioone, siis juht, juhatusel ikkagi ei õnnestu muudatusi teha selleks, et äh, et ikkagi need üldhüvitised oleksid suurema vastutusega seotud ja mispärast, sellepärast et see üldhüvitis on tegelikult kingitus Euroopa vastastele parteidele, sellepärast nemad kasutavad seda pidevalt selleks, et näidata, kui kehv on olukord Euroopa Parlamendis, mis siin üldse toimub. näiteks kui meedias ähm, on kirjas, ähm, mida mina teenin siis ja sinna pannakse siis ka need üldhüvitised, siis ähm, näidatakse, et see on, see on justkui nagu minu sissetulek, aga samas on ju siin tegu selliste kuludega, mida ma pean äh, lõppude lõpuks tagasi maksma, mida ma ei ole ära kulutanud ja me oleme pidevalt rääkinud sellest, et kui äh, kontrollid on liiga kallid ja me ei saa seda läbi viia, nii edasi aga aga äh, vastus küsimusele sada on kirjas, et äh, seoses aastaga kaks tuhat neliteist äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmisega tuleb vaadata läbi ka üldised hüvitised, nii et eelmisel aastal võeti see resolutsioon vastu ja nüüd endiselt veel siis öeldakse, et me, juhatus peab selle küsimusega tegelema, nii et ma ei saa aru, miks selle küsimusega kiiremini ei tegelda ja miks seda kiiremini ette ei võeta seda küsimust. ja äh, ühes asjas ma olen teiega ühel nõul, et tõepoolest äh, me peame äh, vältima seda, et kontrollikulud liiga kõrgeks muutuvad, aga samas on siin väga palju kulusid näiteks suured küljed, no üürid, aga samas meil on ka väikesed kulud nagu erinevad büroomaterjal nii et kas me ei saaks mitte niimoodi teha, et kaks kolmandikku oleks siis kontrollitav ja üks ja üks neljandik. et see, seda, neid kulusid me siis ei kontrolli, kasutame samasugust süsteemi. et mina loomulikult soovitaksin seda, et kõike kontrollitakse, aga võib-olla selliselt me saame siis need kontrollikulusid miinimumini viia, aga saame ikkagi öelda, et ikkagi kolm neljandikku äh, nendest äh, üldhüvitistest on ikkagi kontrollitavad äh, finantsvahendid, aitäh. Ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Ich habe drei Fragen. Äh, ma panin iseennast ka veel kõigis eelarve läbirääkimistes äh, äh, satume me nõukogu poolt surve alla, kui me seda ei tee. nii et kas siin on mingi ülevaade ja mida te selle kohta öelda saaksite? ja siis tahaksin rääkida pensionite problemaatikast. missugune on praegu kava vabatahtlike pensionifondidega? meie komisjon nõudis, et meil oleks äh, hinnang selle kohta, et me mõtleksime, kuidas siin edasi liikuda. et on president Schulz lahkunud, kes seda arvamuse koostamist blokeeris ja seda hinnangu koostamist blokeeris ja selle asjaga võiks edasi minna ning e, küsimustikus on veel üks e, pensionirida, mis puudutab Euroopa Parlamendi kulusid, Prantsuse ja Itaalia e, saadikud saavad Äh, keskmiselt pensioni kolm tuhat ükssada eurot. ning äh, ma tahtsin küsida, et Prantsuse ja Itaalia pensionäride äh, osas kahe tuhande üheksandast aastast, kas siin kavatsetakse midagi muuta või mitte ning siis tahaksin kolleeg Brandile öelda, et et osa parlamendi äh, administratsioonist soovib meie tööd kontrollida, aga mina kinnitan, et mina sellega nõus ei ole, mina ei taha hakata õigustama iga kulutust, kas see oli vajalik, ei olnud vajalik, kas on meie mandaadi teostamiseks tarvilik või mitte. meil on kohtuotsus Saksamaal äh, kogu kuluhüvitise osas, mida saadik kasutab ning äh, kohus otsust-, on otsustanud, et seda ei ole vaja õigustada ja ainult kui me seda, seda teed läheme, siis äh, hakatakse, hakkavad Euroopa vastased meid selle pärast kritiseerima loomulikult. ja me, me tegelikult ei, ei võida sellega midagi läbipaistvuse plaanis ka mitte, sest, sest tekivad lõputud vaidlused selle üle, kas miski oli põhjendatud või ei olnud põhjendatud, ma olen neid asju näinud juba ning ma võin teile kinnitada, et meie parlamendis ja ma loodan, et meie administratsiooni esindajad ei suhtu minusse kriitiliselt, sellepärast et ma seda ütlen, et mõned inimesed on, kes tahavad meid kontrollida, aga me ei saa oma mandaati vabalt teostada, vaba mandaat on püha ning äh, meie vast-, vastutame ikkagi oma valijate eest ja me ei pea Euroopa vastastele kätte mängima. härra peasekretär ja härra Sassooli, keegi peab teist alustama, palun teile sõna. suur tänu, proua esinaine, nende paljude küsimuste eest ma üritan teha omalt poolt parima neile vastata. kõigepealt eh, Derek Woon küsis eh, suitsetamisruumide arvu kohta, kas kaks Strasbourgis ja kaks Brüsselis või kaks Strasbourgis ja kolm Brüsselis. kuna ma suitsetaja ei ole, siis ei oska ma seda kohe öelda, aga, ei osanud ma seda kohe öelda, aga tegelikult on üks suitsetamisruum Brüsselis, mida arvesse ei ole võetud, sellepärast et see suletakse äh, Lullingi lounge'i lähedal. ja, ja siis on kaks jääb, nii et vastus oli kaks. ja ühte ei arvestatud, sellepärast et ta läheb kasutusest välja, suitsetajatele vähemalt. Äh, küsimus oli edasi kaebustest no mul ei ole andmeid või statistikat selle kohta, aga suitsetamisega seoses on ilmselt niimoodi, et ükskõik, kuidas seda korraldada, ikka on kaebusi. no mina mäletan aega enne, kui meil suitsetamisruumid tekkisid ja siis oli kaebusi palju, mittesuitsetajatel, kes, telt, kes ütlesid, et äh, vaadake, siin suitsetatakse igal pool, nii et minu subjektiivne mulje on, et olukord on rahunenud viimastel aastatel sellest ajast, kui meil nüüd suitsetamisruumid on kus suitsetamine on nii-öelda tsentraliseeritud. teine küsimus puudutas eh, meie reisibürood ning siin tuleb uus riigihange. leping kehtib kaks tuhat seitseteist aasta lõpuni, võib seda pikendada ka kaks tuhat kaheksateist aastat, nii see on institutsioonide vaheline. kasutajate arvamuse hindamine on aset leidnud ning seda on teinud Äh, organ, mis äh, saa-, parlamendiliikmeid esindab, see tähendab kvestorid. ning praegu on ette nähtud taaskord nõupidamine kasutajatega läbi neid esindava organi, see tähendab, ehk siis läbi kvestorite. Te küsisite ka üldise kuluhüvitise kohta, kui paljud saadikud on tagastanud rahasid ning meie, meile teadaolevalt on neid kakskümmend inimest, kes on raha tagasi maksnud. siis härra Deutsch küsis äh, infopunktide kohta. töötajate puhul peab ütlema, et need ei ole haldustöötajad tingimata, vaid on, tegemist on töötajatega, mis ei tegele haldusega, vaid suhtlevad avalikkusega. see on oluline eristus. me üritame igal juhul siin läbipaistvust suurendada ja avalikkusele lähemale jõuda. meil on äh, linnade infopunktid ning äh, seal, need toimivad väga hästi ning me peame tegema rohkem kui lihtsalt bürootööd. Berliinis on meil niisugune miniparlamentaarium, miks nimetatud äh, koht, kus on võimalik äh, Brandenburgi väravate läheduses ja ja seal on sada viiskümmend tuhat loodetavasti inimest aastas käib sealt läbi, kus on võimalik kogeda parlamenti, kus on näitus, kus äh, saab äh, filme vaadata, kus saab mobiilidega materjale vaadata. suhteliselt vähe on seal personali vaja, suhteliselt paljude inimesteni me jõuame sellega ning saame seetõttu oma inimesi kasutada muude ülesannete täitmiseks. ning eh, sama asja teeme me praegu väiksemas mahus eh, Sloveenias ning kui see ennast õigustab, siis võiks seda laiendada täiendavaltki. edasi rääkisite, rääkisite veebilehest ning praegu oleme ette valmistamas eh, uut veebilehte, mis läheb käiku järgmistel nädalatel või kuudel, mis automaatselt siis kohaldub kasutaja seadmele, kas on tegemist nutitelefoniga, iPadiga, sülearvutiga, nii et probleemid, millest te rääkisite, peaksid varsti langema minevikku. teine oluline teema minu hinnangul äh, sellega seotud puudutab otsingumootori optimeerimist, see tähendab, et veebileht peaks olema ehitatud nii, et et et ta tuleb kohe otsingumootoris üles ja praegu on paraku olukord niisugune, et eh, pigem tuleb üles komisjon kui parlament, aga kui ma kodanikuna midagi otsin, siis siis tahaksin ma ilmselt eh, pigem teada, mida parlamendis mingi teema kohta öeldakse. nii et eh, küsimus sellest, kuidas ehitada veebileht nii, et see otsimootorites suhteliselt alguses nendele tulemuste esimeste tulemuste seas üles tuleks, on asi, millega oleme tegelenud juba mitu aastat, aga seda saaks tõenäoliselt veel paremini teha. edasi küsisite äh, selle kohta, mis saab nende mitte uute liikmesriikidega, kes juba kaks tuhat neli ja kaks tuhat seitse on Euroopa Liiduga ühinenud seoses haldusfunktsiooniga. siin on tegelikult päris palju juba saavutatud, meil on juba teine äh, peadirektor nendest riikidest, ja meil on uus peadirektor tõlke peadirektoraadis, kes on Poola kodanik ning paar nädalat on meil juba kirjaliku tõlke peadirektoraadis peadirektor, kes on Sloveeni kodanik ning neli või viis direktorit on meil ka nendest riikidest, see ei ole ilmselt päris selle kvoodi jagu, aga näitab, et me liigume õiges suunas no iseäranis puudutab see loomulikult keeltega tegelevaid peadirektoraate kus äh, on üksuste juhte edutatud. ja kogemus näitab, et parlamendis toimib see asi lainetena, paari aasta eest oli meil palju juhatuses britte ja taanlasi, sest äh, kolmkümmend aastat äh, tagasi ühinesid Taani ja, ja Ühendkuningriik. nüüd on meil niisugune etapp, kus on väga palju Hispaania taotlejaid, sest inimesed on jõudnud oma karjääris nii kaugele Hispaania Viinis kahekümnendatel aastatel ning äh, täpselt äh, samuti seisab meie ees tõenäoliselt äh, etapp, kus hakkab tulema palju taotlejaid uutest liikmesriikidest, kui nad oma karjääris jõuavad ka vastavasse etappi. kolleeg Staas küsis AKP kulude kohta. mille kohta ta küsis? ja ma kirjutasin saksa keeles üles endale. Äh, taaskord see üldine kuluhüvitis. meil on täiskogu otsus siin, mis on äh, mitte päris selge seoses selle nõudmisega, millest te räägite, et kõik peaks olema kulude osas neutraalne. Äh, kulude osas neutraalne see päris olla ei saa ning me selgitasime seda eelmisel koosolekul, rääkisime missugused kulud oleksid kontrolliga seoses ning ning siin tuleb otsus veel teha. meie hinnang oli, et kui te soovite äh, täiemahulist kontrolli, siis oleks vaja äh, nelikümmend kuni viiskümmend seitse inimest täiendavalt tööle võtta ning seisukohad on erinevad ja loomulikult on siin oluline ka eelarve kontrolli komisjoni seisukoht, kas me peaksime seda teed minema või jätkama lihtsalt üldise kuluhüvitise kasutamist ning äh, veel üks küsimus oli samas suunas. Äh, ühte küsimust ma päriselt ei mõistnud seoses nende numbritega, võib-olla saaksite seda korrata, aga te, teie teist küsimust. ja koostöö Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komiteega selle kohta seoses äh, suulise tõlkega ja ja saalidega, usun, et me saaksime teha koostööd palju tihedamalt tehnilise taristu osas, esimene etapp äh, meie teadusuuringute üksuste osas on väga edukas, kuuskümmend töötajat Sotsiaalmajanduskomiteest ja regioonide komiteest on ühinenud meie teadusosakonna, uuringute osakonnaga ning äh, sama ning samuti on, on vastava võimekuse saanud endale Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee ning koostööd teeme ka tõlke, suulise tõlke osas, aga seda koostööd võiks olla märksa intensiivsemalt. mis puudutab saale, siis oleme muutunud suuremeelsemaks, oleme näiteks oma arvestustes turvakulude osas arvestanud seda, mis reaalselt lisandub, lisandub ja, ja ei ole automaatselt neid kulusid suurendanud, see on, see, see on muutnud meie teenuste kasutamise mõlemale komiteele atraktiivsemaks. ning oleme muutunud suuremeelsemaks ka mõlema komitee suhtes oma Brüsseli täiskogu saali kasutamise osas, nii et oleme tulnud vastu mõlemale komiteele. aga loomulikult mänguruumi täiendavaks koostööks veel on edasi küsisite seoses kriteeriumitega eh, eh, parteide suhtes ja juhatus töö, toetas neid iseäranis regioonide rolli küsimustes. probleem regioonide rolliga seoses on, eh, on selles, et regioonid on väga erinevad. meil on näiteks Valbegenis ja Saksamaal õiguslikult paika pandud regioon, aga väga keeruline on, on tegelikult määratleda, mis, mis on Riia näiteks linnavolikogu, et kui ma võrdlen äh, Belgia või Saksamaaga, siis tegemist oleks äh, kohaliku omavalitsusega, aga kui vaatame, äh, võrdleme Riia linnavolikogu Läti suurusega, siis tegemist on tõenäoliselt regiooni suuruse üksusega, nii et siin on ebaselged äh, momendid, mis eh, tekitavad ebaselgusi ka otsuste vastuvõtmisel. nii et siin peaksime ettevaatlikult edasi liikuma. põhiprobleemiks minu hinnangul on see, et praeguses olukorras Euroopa poliitiliste erakondade arengus on nad sisuliselt eh, osalevate liikmesriikide erakondade liidud või föderatsioonid regionaalsete või, või riiklike parteide omad, aga igal juhul on nad äh, praegu osalevate poliitiliste parteide föderatsioonid. meie alusõigusaktides on aga ette nähtud, et parlamendi liikmed või kogude liikmed äh, võivad luua erakonna ning see tekitab palju segadust ja ja tekitab ka kuritarvituste võimaluse, seetõttu juhatus otsustas ja president on selle edasi andnud komisjoni, et komisjonile, et eh, siin peaks komisjon tegema mingi ettepaneku ning eh, loodame, et komisjon teeb ettepaneku üsna pea. seadusandjale. proua Jala Sendel küsis eh, mööbli kohta et kas on midagi vaja ära teha siin. no meil on tegelikult päris palju mööblit, mis on kakskümmend aastat juba siin olnud ning ning äh, võib-olla isegi kauem juba äh, kasutuses olnud ning me saime rea kaebusi mööbli olukorra kohta enne Euroopa valimisi. ja kahekümne aasta möödudes on ikka aeg midagi ette võtta tegelikult küll. ning äh, kavatseme läbi viia pilootprojekti, kus äh, viisteist inimest kontro-, viisteist inimest proovivad, katsetavad seda uut mööblit, aga midagi uuendada on vaja. Jean Monnet Akadeemia, praeguseks on, on tegemist nimega asutuse nimega, kus me soovime professionaliseerida meie töötajate täiendkoolitust ja praegu veel konkreetseid ettepanekuid selle struktuuri osas ei ole. Te küsisite seoses äh, täiendavalt keelte ja autojuhtide osas, kas siin on mingeid muudatusi paremuse poole? Äh, autojuhtidelt küsitakse, äh, nõutakse, et nad valdaksid vähemalt kahte keelt, mitte ainult oma emakeelt, vaid vähemalt siis veel ühte keelt. ja võimalusel siis mõnda suuremat äh, olulist kasutuses olevat keelt. nii et see on üks, üks kaebus, mille me oleme paljudelt äh, parlamendisaadikutelt saanud, et neil oli võimatu autojuhiga suhelda ja, ja soovi, soovime, et siin olukord paraneks. selleks, et äh, autojuhid saaksid pikemalt meie palgal olla, peaks meil olema võimalus neid, neile täiendkoolitust pakkuda, et et nad peaksid saama mitte ainult tehnilise iseloomuga täiendkoolitust, vaid täiendkoolitust muuhulgas ka keelte vallas. see võtab loomulikult aega aga kindlasti tasub sellesse investeerida. neljas küsimus puudutas rohelisi nädalaid ja sääste. Äh, loomulikult on äh, meil võimalik äh, säästa raha, kui me siia kohale ei tule. teisalt jällegi saaksime nendel nädalal, ei saa me nendel nädalatel oma taristut kasutada. ja mitmed töötajad, näiteks tõlgid, ei leia ka kasutust sellel ajal nii et see on paratamatu reaalsus. Eh, pea, peamine motivaator roheliste nädalate osas ei olnud seetõttu säästud, vaid pigem esimeste konverentsil arutati siin küsimust sellest, kui palju aega peaks meil olema oma valijatega suhelda ning see on küsimus, mis on väga terav. kui me vaatame ajaloolisi, eh, kui me vaatame tagasi meie kalendrile varasematel aastatel, siis näeme, et mõnikord on neid rohelisi nädalaid olnud rohkem, mõnikord vähem Eh, et need eh, värvid muutuvad natuke ja näiteks rohelised nõudsid, et eh, rohelised nädalad ei peaksid olema mitte rohelised nädalad, vaid türkiisnädalad. nii et vabandage, et praegu, praegu need, mida te nimetasite rohelisteks nädalateks, ei olegi enam rohelised nädalad, nad on nüüd türkiisnädalad, vabandust, et ma seda nime kasutasin. nii et värv muutub ja arv muutub. see arutelu on meil juba pikalt üleval ja saadikutel on siin eri huvid seoses nende nädalate arvuga. Brexit ja Brexitiga seotud säästud, eh, no siin on vastata veel tõenäoliselt vara, sellepärast et me ei tea veel Brexiti tingimusi, me ei tea üldse, kas, eh, meil ei ole ametlikult esitatud seda taotlust, aga igal juhul me loomulikult jälgime seda protsessi koos eelarvekomisjoniga. Te küsisite ka äh, ka assistentide esindatuse kohta äh, ahistamiskomisjonis, jah äh,. ahistamiskomisjon on suhteliselt hiljutine organ, nii et meil on praegu käigus selle töö tulemuste hindamine ja siis teeme järeldusi, siis hakkame tegema järeldusi selle kohta, mida tuleks kogemustest lähtuvalt siin muuta või teha edasi küsimus. jah, juba küsimus äh, härra Nalilt. Äh, saan aru, et äh, teda huvitasid võrdlused siseriiklike parlamentidega. me oleme korduvalt üritanud tuvastada, missugune on meie teenus võrreldes suuremate liikmesriikide parlamentidega. Need viis suurt, neli suurt eh, liikmesriikide parlamenti on Euroopa Liidus ja West Kongressis ning eh, me tegime seda algselt eelarvekomisjoni taotlusel ning see aitas meil ette valmistada, ette valmistuda praeguse parlamendi tööks. ning nüüd oleme poole, siis kahe poole aasta möödumisel parlamendi tööst palunud meie uuringute üksused seda, see ajakohastada, kogu see uuring on muutunud professionaalsemaks ja annab meile võimaluse väga täpselt hinnata, äh, kuidas peaks meie teenust muutma või kohandama võrreldes teenustega teistes parlamentides. me jätkame selle võrdlusega ning äh, me nägime näiteks, et äh, turvalisuse küsimustes on meie teenus märksa tagasihoidlikum. loomulikult on see seotud sellega, et meil ei ole oma politseid, Euroopa Liit pole tavaline riik, me ei saa tagada parlamendi välis, välisvalvet, aga igal juhul pidime me sellest tegema järeldused ning see aitas meid reageerida muutunud turvaolukorrale, sest meil, kui meil oli vaja reageerida, oli meil kontseptsioon juba valmis ja meil oli lihtsalt vaja see rakendada. ja oleme väga tänulikud äh, eelarvekomisjonile ja täiskogule toetuse eest, sest tegemist on, on konkreetse tulemiga nende probleemide analüüsist ning uuringuüksuse töö tulemus pani aluse sellele, sest nad võrdlesid näiteks House of Commonsit ja Bundestagi vastavat teenust meie teenusega ning äh, selle analüüsi põhjal me otsustasime, et äh, see on valdkond, millesse tuleb investeerida. ning äh, mõlemas valdkonnas oleme me olulise edasiliikumise saavutanud. üks nõrkus on siiski veel paigas, olgugi et olukord on parandanud, paranenud, see puudutab nimelt täiendkoolitust saadikutele. Äh, palju pakkumisi tegelikult selles vallas on, aga sageli ei ole need väga lihtsalt leitavad, et äh, me peame parlamenti väga hästi tundma juba selleks, et teada, mis äh, teenistuse poole tuleks pöörduda selleks, et infot saada, kas kommunikatsiooniteenistuse või kellegi teise poole, et saaks mingit koolitust taotleda. nüüd oleme me spetsiaalse lehe loonud, kus kõik need pakkumised äh, selgelt näha on ja inimene ei pea olema enam aastaid parlamendisaadik selleks, et saada teadlikuks nendest võimalustest. kriteeriumid äh, hoonete ostmiseks on ühtlustatud ning äh, eelarvekomisjon jälgib neid tähelepanelikult tõhusus täiendkoolituses, sellest ma juba rääkisin, ja see on oluline teema, millega me soovime edasi liikuda. härra Brandi rääkis üldisest kuluhüvitisest ning siin on konkreetne ettepanek esitatud, et kontrollikulud, kas saaks need võib-olla võtta sellest, sellest samast summast, no me esitame juhatusele uue loetelu ning juhatuses kindlasti tuleb intensiivne arutelu üldise kuluhüvitise tuleviku osas. proua Kressle küsis üheprotsendilise vähendamise kohta, et kas seda järgitakse, jah või ei. paraku ma pean ütlema, äh, järgitakse, sest äh, meil oli küll vahepeal täiendavat personali ja nüüd äh, nõukogu no, meie eelarvekomisjoni toel soovib, et pikendataks seda kahe aasta võrra, seda üheprotsendilist vähendamist. nii on seda kaalutud ning käesoleval aastal, esimesel jaanuaril oli meil tegelikult kahe protsendi võrra koosseisu vähendatud, sest seitsekümmend kuus täiendavat täiendavalt eh, tööle võetud inimest fraktsioonides, eh, see arv kompenseeriti sisuliselt eh, üldosakonnast, sama palju inimesi lasti lahti üldosakonnast, ehk siis koondati praktiliselt iga viies vaba ametikoht. ning me üritame teha omalt poolt kõik tehniliste võimaluste piires. mis puudutab pensionifonde, siis me teame, et pensionifondis on puudujääk. kaks tuhat üheksa, esimesel aprillil täpselt, äh, otsustas juhatus kohandada neid summasid, mis välja maksti äh, toona olid märkimisväärsed kahtlused muuhulgas ka õigusteenistuses seoses sellega, kas äh, vastav äh, sääst on üldse õiguslikult lubatav ning järgnevatel aastatel leidis, leidsid aset mitmed õigusvaidlused, mis jõudsid Euroopa kohtusse ning äh, kõik need vaidlused me lõpuks võitsime. see tähendab, et kohtunikud möönsid, et, et need säästud olid proportsionaalsed ja õiguspärased, mis tähendab, et tunnustati seda, et on lubatud säästa mõistlikus määras. no kas, kas see samuti jätkuvalt võimalik on, kas meil täiendavat mänguruumi veel on, see on vaieldav sissetulekute või sissemaksete osas see ilmselt võimalik ei ole, sest neid pole võimalik muuta. Prantsuse, Itaalia pensionid Need on äh, veel äh, kahe tuhande üheksanda aasta eelsed olukorrad, kui veel äh, meil ei olnud liikmete statuuti ja Prantsuse ja Itaalia parlamendis ei olnud neid, parlament maksab, maksis seetõttu neile pensioneid ja siin praegu täiendavaid kaalutlusi ei ole. aitäh! ja nüüd on mul paraku aga mure, sellepärast et tõlkide aeg on üle läinud, aga kolleeg Sassooli. ma räägin väga põgusalt, tahan teid tänada, tahan tänada kõiki kolleege samuti. loomulikult ähm, läbipaistvus, säästud, need on sellised teemad, millele juhatus ka sellel aastal keskendub, sellepärast et et äh, me võlgneme seda oma kodanikele. mõned mõtted. härra Gerbrandile, ehkki ta ei ole siin, ma arvan, et me peame hindama äh, üldkuluhüvitisi, sellepärast et ei saa sellist äh, ühetasemelist fondi olla kuidas me ütleme kontrolliorganitele seda, et meil on olemas selline rahastu, mille struktuur on selline, et see jaotatakse teatud osadesse, ühte osa saab kontrollida, aga teist ei saa. selle rahastuga on tohutuid juriidilisi probleeme see on seesama, kui ma ütleks, et et, et mingi osa allub reeglitele ja mingi osa ei allu. ma arvan, et õiguslikult tekitab see muret ja seda teemat peab analüüsima. teiseks, kui tohin, proua esimees, viimaste nädalate jooksul on palju räägitud ja palju kirju kirjutatud, parlamendisaadikud omavahel et see on siis see autojuhtide teema, mis on olnud lausa vastuoluline, härra Tati lasi siin auru välja. minul oli selle suhtes juba algusest peale omajagu reservatsioone. ja nagu öeldi, siis on siin ka terve see julgeoleku küsimus ja ka kõikide fraktsioonide tehtud otsus, et me toome autojuhid majasisesteks terves Euroopas ehm, no ei ole võimalik, et saab kedagi äh, kohelda eelistatult, ei, kõigil peavad olema võrdsed võimalused äh,, loomulikult kõigil on ka oma emakeel, kui rääkida keeltest, aga siis on olemas ka Euroopa töökeel. ehk siis, kui keegi arvab, et Eh, piisab näiteks selleks, et keegi oskab prantsuse keelt rääkida, et ta siis saaks Euroopa Liidu ametnikuks, ei, sellest ei piisa. vastupidi, kui me korraldaksime sellise eh, konkursi, siis see konkurss, eh, oleks võimalik, et see tunnus, tunnistataks kehtetuks. autojuhtidel oli võimalik osaleda ja ma arvan, et me peaks olema õnnelikud selle üle, et kolmandik autojuhtidest on sellised, kes on juba töötanud parlamendi heaks, ehk siis neil on olemas need vajalikud ametioskused ja nad võivad jätkata tööd, koostööd Euroopa Parlamendiga, kusjuures nüüd parlamendi töötajatena. ehk siis jah, nende reeglite ümber on olnud palju vastuolusid seda nii Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liidus, et mis on täpselt need reeglid institutsioonide töötajate värbamiseks, aga tõesti, reeglid peavad olema läbipaistvad. suur tänu ja äh, head äh, edasist tööd. suur tänu ka nende kvaliteetsete vastuste eest ja nüüd lõpetuseks veel raportöör, palun. aitäh. kuna ka mm, tõlkide osa on osa sellest eelarvest, siis ma teen väga lühidalt. ma sooviksin üldiselt öelda, et äh, need arutelud, mida ma olen pidanud peadirektoraatidega ja ka need ar arvamusevahetused, mis meil on olnud, äh, muudab ka äh, raportööridele selgemaks, et kui suur ettevõtmine see maja tegelikult on. ja kuigi me keskendume alati nendele asjadele, mida me soovime parandada ja nii edasi, siis sellegipoolest äh, me peaksime ka tunnustama seda, mis on tehtud, nii et ma kindlasti oma raportis rõhutan seda. nüüd äh, veel paar asja, mida ma sooviksin mainida, nüüd et äh, mis puudutab fonde ja poliitilisi parteisid, siis meil oli ka eraldi õpikoda osa selles ja, ja teine asi, see puudutab siis ka läbipaistvust ja erinevaid parlamendiliikmete hüvitisi ja kulusid ja otsustusprotsessi, siin on ka läbipaistvus loomulikult oluline, aga sellegipoolest suur tänu ka kõikide nende jõupingutuste eest, mis te olete ära teinud äh, selle kogu maja personali jaoks. aitäh, kui teil on veel mingisuguseid täpsemaid äh, küsimusi, siis äh, on teil võimalus neid küsimusi ka hiljem esitada, suur tänu siia tulemast, meie küsimustele vastamast, täna me lõpetame kohtumise ja homme jätkame kell üheksa hommikul uuesti, aitäh tõlkidele!